Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad, tere tulemast meie äh, täna pealelõunal aset leidvale koosolekule. Äh, tahaksin äh, tervitada siin meie külalisi, kes on tulnud siia workshopi, mille pealkiri on äh, inimkaubanduse sooline aspekt ja mille on organiseeritud meie poliitikaosakond C. Maria äh, Rodriguez äh, Ramos on äh, kaasraportöör ja kolleeg Aguilar ka. ma loodan, et nad jõuavad siia ka varsti. ja tegemist on sellise ühistöötoa või workshopiga ja äh, libe ja naiste õiguste komisjon on siin mõlemad äh, kaasatud. Äh, ja meil on ka kolm külalist siin ja tervitan neid siin kõiki selles järjekorras, milles nad esinema hakkavad, kõigepealt professor Silvia Valbi-Oobel, kes on sotsioloogia direk-, pro-, professor ning Londoni City ülikoolis töötab tema Äh, sotsioloogia direktorina. teiseks külaliseks on proua Suuse Hagemann, äh, kes on äh, inimkaubanduse alane uurija, teadustöötaja ja on keskendunud just naiste ja lastevastasele vägivallavõitlusele ja kolmandaks esineb meil doktor, doktor Lucrezia Rubio Grundel Firenzest. ja ma tahaksin teile öelda, eh, kallid külalised, et ma palun teil mitte liiga kiiresti kõnelda, sellepärast et eh, siis saavad meie tõlgid teid ka kenasti tõlkida ning mm, pärast teie ettekandeid kuulame ära või toimub meil ka eh, arvamuste vahetus saadikutega, kes siia on kokku tulnud. niisiis, suur tänu siia tulemast ja professor Valbi, teil on esimesena sõna Thank you very much. suur aitäh, suur aitäh kutse eest äh, selleks, et kõneleda inimkaubanduse soolisest dimensioonist. mina äh, kõnelen seetõttu, et mina olen tegelenud teadustööga selles valdkonnas äh, ning olen kirjutanud erinevaid raporteid ja aruandeid Euroopa Komisjonile Äh, nende äh, raportide kõige olulisem aspekt äh, on see, et nad on keskendunud just inimkaubanduse soolisele dimensioonile ning ma mainiksin siinkohal ära ka raporteid, mille me oleme teinud inimkaubanduse vastaste projektide koha pealt ning me oleme teinud ka tööd selles osas, et koguda andmeid inimkaubanduse küsimuses Euroopa Liidus. me keskendusime Euroopa Liidu registreeritud ohvritele selles vallas ja ka kurjategijatel. selles kontekstis, võttes arvesse neid uuringuid, mis on läbi viidud äh, nendel teemadel, mida ma mainisin, äh, äh, kõnelen mina siis oma vaatenurgast sellel teemal. mida me silmas peame, kui me räägime soolisest dimensioonist? kõigepealt äh, tähendab see seda, et keskendutakse äh, konkreetsele soole, et sugu on siin kontekstis oluline ja see on mitmel viisil oluline. Euroopa Liidu ähm, põhimõte on võrdne kohtlemine äh, ja seda kont-, kontseptsiooni ma kasutan ka eh, soolise aspekti kontekstis. kuid tegelikult me räägime rohkemastki. Eh, me räägime soopõhisest ehm, tasakaalust otsustus tegemisprotsessis, eh, soopõhisest teadmistest ning me läheme kaugemale ka üksikisikutest ning me peame vaatama ka, kuidas soolist aspekti võtta arvesse ennetustöö tegemisel mm, ning kuidas äh, ka äh, äh, keskenduda nendele institutsioonidele, mis on näiteks keskendunud seksi müümisele ja nii edasi. ehk siis ma teen siin eristust erinevate mõtteviiside vahel, kuidas soopõhimõttele lähenetakse kõige lihtsam viis asjaga tegelemiseks on vaadata ohvritele antavat abi Äh, ohvriteks on siin esmajoones naised äh, ja seda on võimalik näha ka andmete kogumise äh, aruandes, aga ka teistest aruannetest või raportitest on see välja tulnud. enamik inimkaubanduse ohvritest on naised ja lapsed, nad moodustavad seitsekümmend protsenti kogu ohvrite hulgast naiste äh, osakaal äh, sõltub inimkaubanduse liigist. Äh, kui inimkaubandus toimub seksuaalse ärakasutamise eesmärgil, siis on suur enamus, üheksakümmend viis protsenti nimelt, on ohvritest siis naised ja tüdrukud. kui aga me vaatame inimkaubandust, mille eesmärgiks on inimeste ärakasutamine teistel eesmärkidel, on naiste ja äh, Mm, eh, naiste ja tüdrukute osakaal väiksem, seitsekümmend protsenti umbes tööotstarbel ärakasutamise kontekstis ja viiskümmend protsenti muude inimkaubandusvormide puhul. ehk siis inimkaubandusega tegeledes tuleb alati keskenduda sellile, sellele, milline on eh, see inimeste ärakasutamise viis erinevad inimkaubanduse liigid äh, põhjustavad siis erinevaid ohvreid ning sellest tulenevalt on ka erinevaid vajadusi vaja äh, ohvritega tegelemisel arvesse võtta. ja nüüd, kui me räägime teenuste pakkumisest, äh, siis tuleb äh, ohvrite abistamisel kindlasti arvestada mitte ainult sellega, kas tegu on naiste või meestega, lisaks sellele tuleb keskenduda erinevatele ärakasutamisviisidele, seksuaalne ärakasutamine äh, ja selle ohvrid erinevad äh, töölise ärakasutamise ohvritest me oleme omalt poolt tulnud välja ka erinevate äh, soovitustega, siin on need väga väikeses kirjas ära toodud, võib-olla teil õnnestub seda siit ka välja lugeda, kui ei, siis vaadake meie koostatud dokumente. aga oluline on siinkohal siis see, et Äh, me peame keskenduma soopõhimõttele ja seda mitte ainult selles osas, kas ohvrid on naised või mehed, vaid me peame vaatama ka, milline on olnud nende ärakasutamise viis. Äh, siin tulevad mängu ka korrakaitse aspektid. kas meie korrakaitseametid ja ametnikud on saanud piisavalt koolitust äh, selleks, et piisava tundlikkusega läheneda soolistele aspektidele? Euroopa Liidul on kümme ametit, ähm, mille eesmärgiks on aidata koordineerida äh, tööd korrakaitseasutuste vahel äh, inimkaubandusvastase võitluse kontekstis. Äh, ja mm, nad praegu arendavad oma tundlikkust sooliste küsimustega tegelemisel erinevatel tasanditel, ehk siis kasus tuleb vaadata, millised on koolitusmaterjalid ja sealt tuleb välja, et mõned asutused on rohkem keskendunud soolistele aspektidele kui teised ja me näeme, et tegu on praegusel hetkel poolelioleva protsessiga, korrakaitseasutused püüavad järjest rohkem ja rohkem keskenduda soolistele aspektidele ka. meie soovitused siinkohal on järgmised, oluline on koolitusprotsessis juba kaasata sooline dimensioon Äh, ja äh, siin on tõesti edusamme saavutatud, kuid äh, see protsess, nagu ma ütlesin, on veel pooleli. edasi. keerulisem on üleüldine ennetust puudutav temaatika. ehk siis me, kui me ei räägi mitte ainult kohesest ohvritele antavast abist äh,, või kurjategijate kohtule allaandmisest. keerulisemad on asjad siis, kui me peame tegelema küsimusega, kuidas üleüldse eh, inimkaubandust ära hoida, seda ennetada ja nagu öeldud, siis see teema on väga keerukas eh, ja me peame vaatama, eh, millised institutsioonid saavad siinkohal abiks olla. me peame keskenduma suhtuma siin esmajoones eh, inimkaubandusele ja seksuaalse ärakasutamise eesmärgil, sellepärast et see puudutab esmajoones naisi eh, ja vaatame, millised on need erinevad eeskirjad, mis selles vallas on vastu võetud. mõnikord see analüüs eh, keskendub vaid pakkumise ja nõudluse aspektidele, kuid oma uuringute põhjal me võime väita, et see temaatika on tegelikult keerukam siin me ei saa vaadelda vaid kahte osapoolt ainult. siin on tegelikult äh, kolm eri aspekti, millele tuleb keskenduda. kõigepealt äh, seksi müügi reguleerimine, ähm, kolmandate poolte poolt teenitava kasumi äh, reguleerimine ning seksuaalteenuste ostmise reguleerimine. Need on kolm teemat, millega tuleb eraldiseisvalt tegeleda. Euroopa Liit tegeleb äh, regulatsiooniga selles valdkonnas äh, ja see, mida siin tehakse, on hoopis erinev sellest, mida USA-s tehakse. Äh, aga USA-st on põhi, pärinev peamine akadeemiline kirjandus selles vallas. Euroopa Liidu spetsiifilisus on väga oluline, Euroopa Liidus ei kriminaliseerita seksi müüki, USA-s aga küll. ning sealt tulebki see erinevus, kui me räägime äh, Äh, sellest, mis puudutab äh, kriminaliseerimist ja dekriminaliseerimist, sellepärast et meie peame mõtlema kolmele eraldiseisvale aspektile, mida siis reguleeritakse. seksuaalteenuste müük, äh, kolmandad osapooled, kes kasu saavad ning seksuaalteenuste ostmine, nii et me ei saa keskenduda ainult nõudlusele ja pakkumisele. meie vaatame seda kolmnurka meenutava süsteemina ning siin eh, tuleks keskenduda just eh, kolmandatele osapooltele, kes selles protsessis kasumit teenivad, ehk siis eh, mitte mm, inimkaubanduse ohvrile, kelle teenuseid müüakse, mitte selle teenuse ostjale, ehk siis seksuaalteenuse ostjale, vaid just sellele, kes sellest kõigest kasumit saab. Euroopa Liit tegeleb äh, Mm, selle valdkonnaga ja siin valdkonnas on liikmesriikides kõige rohkem eksperimenteerimist näha olnud. me oleme näinud Saksamaa, Hollandi ja Rootsi äh, kohtupraktikat selles vallas ja siin sellel slaidil on näha, et äh, siin on väga erinev äh, lähenemine, kui me vaatame, kuidas seda tegevusvaldkonda on püütud reguleerida ja seda selleks, et tagada, et inimkaubandus üleüldse ei toimukski ja äh, me tahaksimegi äh, juhtida teie tähelepanu äh, sellele, et see süsteem on väga keeruline, me ei saa lihtsalt taandu-, taandada oma tegevust sellele, et kas kriminaliseerida või dekriminaliseerida teatud tegevus selles valdkonnas edasi. <clears throat> Need uuendused, mis on aset leidmas on püüdnud vähendada nõudlust nende teenuste vastu, äh, mida siis on sunnitud pakkuma inimkaubanduse ohvrid. tavapärane lähenemine on olnud selline, et keskendutakse kitsalt ja ainult äh, ohvritele või kurjategijatele. meie soovitame omalt poolt aga laiemat lähenemist institutsioonidele ning äh, Äh, keskenduda eriti äh, nendele kolmandatele osapooltele, kes sellest kasu lõikavad. ja see puudutab eraldi regulatsiooni, mis seisab eraldi sellest, kuidas reguleerida seda, kas ja kuidas seksuaalteenuste ostu ja müüki tuleks üleüldse reguleerida meie äh, uurimistöö äh, Hollandi ja Saksamaa kontekstis äh, on näidanud väga keerukaid arenguid. mõnikord nähakse neid kui kolmandate osapoolte dekriminaliseerimisena ja tõesti, osaliselt on see nii ka aset leidnud, kuid samaaegselt on järjest rohkem tegeletud tegevuskohtade reguleerimisega eh, ja nende dekriminaliseerimisega, see protsess ei ole kindlasti olnud lihtne, me oleme näinud, et osaliselt on dekriminaliseeritud kolmandaid osapooli, kes kasumit saavad, kuid me oleme näinud ka seda, et järjest rohkem püütakse reguleerida eh, tegevuskohti Mm, mille eesmärgiga on äh, kaotada ära või kõrvaldada inimkaubanduse kriminaalne element. kas see on osutunud edukaks? see on see peamine küsimus, mida praegu küsida. andmed selle analüüsi toetamiseks äh, ei ole äh, väga robustsed, nad on vähem robustsed kui mis tahes muus valdkonnas ja seetõttu on üks meie soovitustest järgmine oluline on parandada andmete kogumist selleks, et äh, siin valdkonnas oleks võimalik äh, tagada tõendite põhisus. ja need vahejäreldused, mis me tegime, olid sellised, et kõigepealt tuleb tähelepanu juhtida äh, regulatsiooni keerukusele ning nende riikide puhul, mis olid vaatluse all, ei olnud eh, seksuaalteenuste pakkumist normaliseeritud, ehk siis eh, mitte keegi eh, ei olukord oli selline, et isegi nendes riikides, mis olid kõige kaugemale liikunud seksuaalteenuste normaliseerumise valdkonnas, ei olnud sellel täiel määral siiski õnnestunud. Rootsi kontekstis äh, selgus, äh, et äh, kui rääkida seksuaalteenuste ostu kriminaliseerimisest, siis see oli eesmärgiks ja et tõendusmaterjal või, või, või äh, kogutud tõendid äh, näitasid, äh, et ähm, seksuaal ähm, teenuste pakkumisel inimkaubanduse ohvrite arv vähenes, aga need andmed on vastuolulised, jah, andmed näitasid, et äh, mm, andmeid seksi müümise kohta äh, on vähem, kuid need andmed ei, olid küsimuse all, märgi alla seatud meiepoolsed soovitused, kuidas edasi liikuda selles valdkonnas. esiteks, andmete kogumist tuleb parandada, teiseks äh, tuleb andmeid standardiseerida selleks, et neid oleks võimalik liikmesriigiti äh, võrrelda. ja oluline on äh, mõõtmismeetodeid parandada selleks, et tulevikus oleks võimalik äh, selgemaid tulemusi saada. järeldused, ennetustöö on väga oluline. ja see tähendab seda, et tuleb mõista, et äh, seksuaalteenuste müümise reguleerimise valdkond on väga keerukas ja Euroopa Liit on juba nüüdseks selles valdkonnas äh, maailma mastaabis äh, kõige kaugemale jõudnud. meie süsteem on hoopis teistmoodi üles ehitatud kui sarnane süsteem USA-s ning äh, see, mis aset le-, on aset leidmas USA-s, äh, seda ei saa üks-ühele üle võtta Euroopa Liitu. Euroopa Liidus on see lähenemine palju keerukam ja nüansirohkem äh, kui me vaatame, kuidas äh, näiteks äh, tegevuskohtade reguleerimine, dereguleerimine käib, me peame vaatama ka institutsioone, me ei saa keskenduda ainult üksikisikutele, me ei saa ainult keskenduda sellele, et üksikisikuid kohtu alla anda, ei, me peame institutsioonidele keskenduma. Äh, see on nüüd järgmisel tasandil väga oluline ja eh, me tervitame järgmisi arenguid Euroopa Liidus selleks, et liikuda edasi selles valdkonnas, eh, kus me juba oleme saanud, saavutanud edu oma sekkumise läbi, aitäh! Uh, to... ja enne, kui annan sõna meie järgmisele külalisele, pean veidi meie järjekorda siin muutma, sest kuulsin, et kaasraportöör härra Aguilar, Lopes Aguilar ei saa siin viibida kogu kuulamise aja ja seega paluksin teil kõigepealt teha paus ja siis anda temale sõna, siis kuulata kaasraportööri. ja seejärel jätkame teie ettekannetega ja küsimuste-vastustega. palun, Juan Fernando. suur tänu lugupeetud äh, esinaine, selle mõistva suhtumise eest, sest jah, Euroopa Parlamendis on see sageli nii, et äh, me peame äh, samal ajal mitmeid ülesandeid täitma ning mul on muud sõnavõtud ka erinevatel koosolekutel kohe peatselt toimumas ja seega teen nüüd lühidalt. loomulikult kuulasin ma tähelepanelikult seda ettekannet see väga huvitav ja tundlik teema mõlemale komisjonile. ja seega me mõistame seda direktiivi, eh, mis puudutab inimkaubitsemisega võitlemisega ning ohvrite abistamisega tegemist, on põhiinstrumendiga sellega, et selleks, et võidelda inimkaubitsemisega Euroopa Liidus, see direktiiv mõistab, et see on soopõhine väljakutse ning kutsub liikmesriike üles vastavaid meetmeid äh, paika panema ja seda me ka planeerime. ja kindlasti ka kaasraportöör äh, FEM komisjonist on sellega nõus, et äh, me, mina olen just selle raporti raportöör libekomisjonis ning äh, me näeme äh, seda, kuidas oleks võimalik paremini kaitsta inimkaubitsemise ohvritega, kuidas seda teha tõhusamalt, selleks, et nad ei satuks sinna tsüklisse ja aidata neil välja tulla vägivalla öö, äh, olukorrast see puudutab väga paljusid naisi, sest enam kui seitsekümmend prots-, peaaegu seitsekümmend protsenti, kuuskümmend kaheksa protsenti ohvritest on naissoost kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kuusteist aastatel olnud. seega me peame statistikat koguma ja võrdlema selleks, et õiged lahendused leida. Euroopa Parlamendi varasemates resolutsioonides oleme me soovinud direktiivi jõustamist tugevdada see on rakendamise teema. me räägime uuest õigusloomest, aga samas on vaja ka tagada see, et liikmesriigid täidaksid äh, juba kehtivaid äh, tingimusi ja põhiliselt puudutab see direktiivi, mis puudutab äh, haavatavaid inimrühmi, sisserändajaid, naisi ja lapsi. ja esiteks koordineerida sidusat raamistikku, tagada eh, ohvrite ka kaitse inimkaubitsemise puhul, eriti erivajadustega inimeste puhul, naised, tütarlapsed on eh, ohvri direktiivi põhi eh, subjektiks, lisaks sissere rändajatega äh, smugeldamine ning nende potentsiaalne inimkaubitsemise ohvriks langemine. kolmandaks, me peame komisjoni äh, analüüsist ka äh, arva, järeldusi tegema, ehk siis, et kriminaalsed rühmitused kasutavad ära seda olukorda naisi ja tütarlapsi, keda Vahemere marsruudi kaudu sisse tuuakse see on rändega seotud väljakutse ning soopõhine lähenemine, mis puudutab lapsi. inimkaubitsemise ohvrid on vaja õigesti tuvastada, neile on vaja tagada õige abi ning äh, kaitse, mis puudutab nende konkreetseid vajadusi. neljandaks, karistamatuse vastu võitlemine ehk siis naised ja lapsed, tüdrukud äh, vajavad eritähelepanu. liikmesriigi edusammud praegusel hetkel äh, vajavad eritähelepanu, kuidas võidelda karistamuse vastu kõikides etappides. kahjuks liiga sageli kaotame me, kaitseme me ohvreid, justkui oleks tegemist millegi vältimatu või abstraktsega. aga me ei karista neid, kes äh, nende olukorda ära kasutavad, äh, nagu ka seksitarbijad, kes mõistavad tegelikult, äh, milline see ahel on, mis on selle teenuse pakkumise taustal, see vajab tähelepanu ükskõik kui vastuoluline see võib äh, toi-, tunduda, on vaja sellega igal viisil tegeleda. ning viiendaks, äh, riikideülene äh, õiguskaitse koostöö ning reeglite jõustamine, me peame kogu tähelepanu sinna suuruma selleks, et ei toimuks kohtualluvuse valimist, on, see on oluline, et vältida seda olukorda. lisaks äh, peame me edasi liikuma selgete näitajate ja võrdlustasemetega selleks, et edusamme analüüsida ning sooperspektiivi arvesse võtta ja tuua see meie äh, õigusloome kujundamisse, mis võtaks arvesse ohvrite vajadusi. aitäh! ja nüüd Maria, palun, kaasraportöör. Muchas gracias eh.... suur tänu. kõigepealt äh, sooviksin tänada eksperte, kes täna siia on tulnud. Äh, ma olen kindel, et nad aitavad meil mõlemad komisjoni saada parim teemakäsitlus meie raportisse, mis puudutab äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiivi seoses inimkaubitsemisega. raportiga soovime me parandada äh, valdkonna rakendamist ning selle direktiivi kasutamist liikmesriikides ka seda, mis puudutab ohvrite kaitset. komisjonidel on siin olulised ähm, vahendid. see puudutab kõike, mida liikmesriigid peavad tegema selle kohutava äh, tegevusega võitlemisel, nii nagu äh, ka raportöör ütles ei ole vaja väga palju selgitada, sest põhimõtteliselt on tegemist soopõhise teemaga, sest enam kui pooltest ohvritest inimkaubanduse puhul on seotud seksuaalse ärakasutamisega. üheksakümmend protsenti ohvritest selles valdkonnas on aga naised ja lapsed nagu ka eelkõneleja ütles, siis sugu on siin väga tähtis. me peame seda arvesse võtma. suur osa inimkaubandusest on seotud tööjõu ekspluateerimisega, sõltudes sellest, millised on ILO andmed, aga üks viiest on, ohvritest on lapsed ning tihtipeale kasutatakse ära ka kodumajapidest, enam kui seitsekümmend viis protsenti on naised ja noored tüdrukud. ja oluline oleks see soopõhine lähenemine raportis välja tuua. lisaks peame me tõhustama ja rõhutama taotlusi, arvestades ohvrite kaitset ning võideldes ka karistamatuse vastu nende inimeste suhtes, kes ähm, äh, orjastavad inimesi, nendega kaubitsevad, äh, uued mehhanismid, uued süsteemid selleks, et äh, et jätkata selle tegevusega ning töömeetodeid muudetakse pidevalt. tegemist on äh, lisaks füüsilisele ka psühholoogilise emotsionaalse vägivallaga, kasutatakse uusi meetodeid äh, näiteks internetis, äh, sotsiaalvõrgustikes, ehk siis küsimus ei ole see ainult ärakasutamisega, aga ka selles, kuidas nende, neid ohvreid tuvastada, on piiriüleseid organisatsioone, on rakukesi, kes teevad tööd mitte ainult riikides, kus, kust ohvrid saabuvad, kuhu saabuvad või ka siis päritolu ja transiitriikide puhul. oluline on tegutseda piiriüleselt, juhul kui me soovime võidelda inimkaubitsemisega ja teha seda tõhusalt. peame tegutsema piiriüleselt meil on vaja ka koostööd erinevate õiguskaitseasutustega Europol ja Eurojust ütlevad, et paremad tulemused tulevad äh, koostöös erinevate õiguskaitseasutustega liikmesriikides ning äh, kui uurimised viiakse läbi, siis puudutab see väga olulist äh, valdkonda ehk siis äh, finantsuurimisega ei tohi unustada, et selle kuriteo tulu ka seksuaalse ärakasutamise puhul toob endaga kaasa väga tohutu tulu. seega on oluline seda äh, siduda ka finantskuritegevuse ja rahapesu uurimistega. kõik see peab meie raportis ka kajastuma. samuti äh, enne kui kuulame teisi eksperte, tahaksin mainida järgmist raportit äh, koostades on ka väga oluline, et meil oleks äh, õiged andmed, me peame tegema koostööd ning äh, liikmesriikidel paluma paremaid andmeid. selleks, et meil oleksid andmed, mida saab kasutada Euroopa tasandil. meil on vaja paremaid teenuste registreid inimeste puhul kes ohvritega kokku puutuvad ning õiguskaitseasutuste puhul, kes saavad siis ähm, äh, kurjategijaid äh, selle põhjal jahtida. suur osa raportist äh, peab arvesse võtma seda, kuidas andmekogumist parendada, sest Eurostati andmed ei ole väga head, sest liikmesriigid ei edasta häid andmeid me kõik liikmesriikides teame, milline on reaalsus, millised on need äh, näitajad, aga mis kajastuvad? kuuskümmend kuni seitsekümmend viis protsenti on seotud seksuaalse ärakasutamisega, üheksakümmend protsenti puudutab naisi ja lapsi, aga kui vaadata Statistikaameti andmeid, siis seda ei näe, ei näe nii kõrgeid äh, näitajad me ei näe kogu vajalikku andmevara. kui me räägime ärakasutamisest eh, erinevates valdkondades, vajab see arvesse võtmist ja tihtipeale kasutatakse andmeid eh, justkui oleksid nad identsed, aga samas on väga suur erinevus selles seksuaalne ärakasutamine ja teist tüüpi, eh, muud tüüpi ärakasutamine on midagi täiesti erinevat Äh, tahaksin veel kord teid tänada, aitäh selle huvitava arutelu eest ja ma olen ka veendunud, et äh, pärast tänast üritust on meil kindlasti võimalik teiega koostööd mingil viisil jätkata ja minu arvates on see olnud väga huvitav ning tahaksin äh, põhjalikumalt teiega hiljem rääkida. suur aitäh selle ülevaate eest äh, ja sissejuhatuse eest äh, siia raportisse. nüüd saab sõna meie teine külaline, proua Haagemann, palun. Yes, thank you so much first of all for the invitation I aitäh selle kutse eest, see on suurepärane võimalus dialoogi astuda ning andmeid vahetada. räägin veidi äh, Hollandi kogemusest äh, inimkaubandusega seoses ja siis põhjalikumalt ka seda, mis puudutab andmete olulisust, mis on ka seotud sellega, millele just kaasraportöör äh, viitas ning tõenduspõhine poliitika ja võib-olla ka sellest kaugemale minna. mina olen Susan Haagemann, ma töötan Äh, vastavas valdkonnas. Euroopa Liidu direktiiv kaks tuhat üksteist määratab, et liikmesriikidel peab olema riiklik raportöör või haldusmehhanism. see oli Hollandis kahe tuhandel aastal loodud, aga alles kaks tuhat kolmteist loodi äh, selleks ka vajalik õiguslik baas. väga oluline meie raportööri pool puudutab, et tegemist on sõltumatu äh, asutusega. see tähendab seda, et seadus nõuab teatud ülesannete täitmist, siis kuidas neid täidetakse, siis äh, selle määratleb ähm, riiklik tasand ja väga palju on siis äh, riigi enda raportööri otsustada. kolm kõige olulisemat aspekti Hollandis on äh, neid teemasid analüüsida ehk siis inimkaubandus ja seksuaalne vägivald äh, laste vastu Hollandis ning äh, me peame äh, tegelema ka ennetustööga. ja seda tehakse ähm, regulaarse raporti alusel ja viiakse läbi ka temaatilisi analüüse teatud teemadel veidi taustainfot äh, inimkaubanduse kohta Hollandis. oluliseks aspektiks viimastel aastatel on see, et äh, meil on ka prognoosuuring, mille me avaldame äh, ulatuse kohta. ohvrite arv võiks olla Hollandi puhul iga-aastaselt siis vastav Ehm, eh, aruandlusest käib läbi äh, teatud arv äh, registreeritud ohvritest, see annab konteksti, aga see ei kajasta kogu olukorda, sest me teame, et äh, kõik ei leia kajastust ning see analüüs oli heaks võimaluseks vaadata, mis kontekstis registreeritakse neid ohvreid ja mis on nii-öelda see baas, mida me täpselt ei saa määratleda kasutasime erinevaid analüüsimeetodeid, ma ei hakka siin täpselt seda analüüsima, aga kindlasti võite seda, selle kohta uuringust ja raportist äh, lugeda. seal on kirjeldatud, kuidas see läbi viidi. iga-aastaselt on viis tuhat kuni seitse tuhat viissada inimkaubanduse ohvrit Hollandis. samas, kui me vaatame Äh, registreeritud juhtumeid, siis eelmisel aastal kaks tuhat kaheksa, üle-eelmisel aastal kaks tuhat kaheksa oli ainult kuussada kuuskümmend kaheksa registreeritud ohvrit. nagu te näete, siis äh, on tegemist ainult jäämäe tipuga äh, teat-, tun-, nii-öelda teatud ohvrite puhul. loomulikult on tegemist väga olulise tulemusega, sest see kirjeldab seda, Äh, kuidas olukord, milline on olukord, me näeme, et äh, suur hulk äh, ohvritest jääb registreerimata. ja kolleeg ka siin ütles, et kui me, et kõik sõltub sellest, mis tüüpi ärakasutamisest me räägime ja siin on vaja, oluline vahet teha selles. seega ideaalis kajastame me neid erinevaid valdkondi pooled, nelikümmend kuus protsenti eh, potentsiaalsetest ohvritest on eh, eh, nii-öelda kodumajapidamiste ohvrid, keda värvatakse, kasutatakse Hollandis, kui me vaatame piiriülest välisohvrite sisenemist, keda ära kasutatakse Hollandis, siis on see circa kakskümmend üks protsenti ja ülejäänud kolmkümmend protsenti on Äh, tööhõive ja kriminaalse ärakasutamise ohvrid. meie jaoks oli üllatav, et suur hulk puudutab siis sellist ähm, äh, kodumajapidamisi puudutavat ärakasutamist, aga kui me vaatame prognoose, siis võib see arv olla veelgi suurem. kui me siis vaatame seda progra-, prognoosi ja sellega seotud arve, siis me näeme, kuidas on võimalik prioritiseerida äh, õigusloomet või siis ka poliitikalahendusi. kui me räägime, siis sellest neljakümne kuuest protsendist, see puudutab circa kolme tuhat inimest, ohvrit iga aasta, peaaegu kõik neist on naised ja peaaegu pooled neist, enam kui tuhat kolmsada, on alaealised. me räägime siin siis Hollandi tütarlastest ja see jääb tavaliselt tähelepanuta, kui me vaatame raportit seda võrreldes siis äh, prognoosiga, on siin väga suur lõhe, eriti just seda tüüpi inimkaubanduse puhul. aga me näeme, see on veelgi suurem, kui me räägime nendest alaealistest, selle tuhande kolmesaja alaealise puhul näeme me, et väga väike osa nendest tegelikult on teada ja see on väga väike võrreldes äh, tööhõive või piiriülese seksuaalteenuse pakkujatega meie jaoks oli see väga murettekitav, aga see on ka väga huvitav, sest me näeme siin teatud inimrühma, kellele keskenduda, näiteks kui me räägime ennetustööst, siis näeme kohe, et väga oluline on teha koostööd koolidega ennetusprogrammides, kuidas suunata tegevusi alaealistele. Need äh, tuhat kolmsada Hollandi tütarlastest peaksid enamuses käima ju koolis ja see peaks andma veelgi suurema motivatsiooni laiemate tegevuste elluviimiseks, mis puudutab ennetust kui ka siis äh, muid tegevusi ning ka vanemad peaksid olema rohkem äh, kursis sellega ning loomulikult tuleb äh, ka ohvreid abistada. kui me vaatame Ähm, äh, ohvrite sugu, nagu ka varem kuulsime, siis ähm, vastavalt ärakasutamisele on erinev see sooline koosseis. Hollandi puhul prognoosi kohaselt äh, kodumajandusmajandamises ärakasutamine seksuaalsel eesmärgis on valdavalt jälle roheline peaaegu, peaaegu sada protsenti puudutab siis äh, naisi Äh, piiriülese äh, ärakasutamise puhul äh, on veidi enam mehi ning töö ja kriminaalse ärakasutamise puhul on suurem osa ohvritest meessoost ning kokku jääb see peaaegu sinna keskpaika, aga kui me vaatame nüüd aruandluses kajastuvat, siis pilt muutub ja naiste osakaal muutub suuremaks. see võib äh, anda märku, et äh, meesohvrid äh, on rohkem surve all tänu töö ja kriminaalse ärakasutamise tõttu. ja kui me võrdleme seda registreeritud ohvrite arvuga, siis saame me parema ülevaate selle kohta, milline on probleem ja millele peaks keskenduma. ja ka meessoost ohvrite puhul on vähem statistikat ja meil on vaja nende kohta rohkem äh, teada saada. ja teatud valdkondades ja siis jällegi näiteks äh, töö ja kriminaalse ärakasutamise puhul äh, võib-olla peame keskenduma rohkem meestele või siis vastupidiselt teise kategooria puhul naistele. tegemist on siis andmetega, mis annavad sisendi poliitika kujundamiseks ning loomulikult ka äh, Äh, raportite koostamiseks näiteks Eurostati puhul. ja see näitab, kui kasulikud andmed võivad olla ning kuidas lähtuvalt sellest prioritiseerida oma lähenemisi. Hollandi kontekstis on meil endiselt väga palju väljakutseid, mis puudutab andmete kogumist, andmete kasutamist, tõenduspõhise poliitikani liikumisel. suurim probleem on ka statistika usaldusväärsus. meil läheb päris hästi Euroopa kontekstis statistika kogumisel, me oleme mitu aastat pingutanud, aga loomulikult on ka siin väljakutseid ja üks nendest äh, puudutab äh, Äh, GDPR-i ja privaatsust, mis äh, tekitavad küsimusi statistika kogumisel ning ohvrite registreerimisel seoses nende isikuandmetega. ja see teeb olukorra keeruliseks, kuidas äh, usaldusväärselt andmeid koguda inimkaubitsemise ohvrite osas, samas kaitstes ohvrite privaatsust. noorte Hollandi ohvrite puhul, keda seksuaalselt ära kasutatakse, siis nende tüdrukute puhul näeme me, et äh, info tuleb põhiliselt äh, politseilt äh, ning privaatsuse regulatsioonid ei ole nii ranged, aga kui me näeme ohvrite registreerimise arvu langust, jällegi selles valdkonnas, siis on see murettekitav, sest me teame, et see on seotud mingisuguste muude teemadega ja meil on vaja paremini seda olukorda mõista politsei ei suuda neid piisavalt hästi tuvastada, võib-olla on küsimus nende suutlikkuses või ka prioriteedis, eriti kui äh, olukord puudutab näiteks rände väljakutseid, rahvusvahelisi ohvreid ja piiriüleseid äh, ohvreid ning äh, rände teema mitte siis laiemalt, mitte ainult ohvrite puhul, kõik see, mis puudutab politsei prioriteete selles valdkonnas ja me näeme, et võib-olla ei ole ka piisavalt osapooli kaasatud. nagu öeldud, siis äh, koostöö mm, koolidega, peredega, meditsiinipersonaliga, kohalike omavalitsustega, mis on ohvritele lähemal füüsiliselt. ning loomulikult on probleemiks ka see, et andmed ei anna meile täielikku ülevaadet. prognoosi kohaselt näeme, äh, see on äh, Äh, aastate jooksul toimunud registreerimise põhine, mis on üsnagi hea, aga samas, kui tekib mingisugune uus nähtus, mida varem ei ole esinenud, mida ei registreerita, siis ei kajastu see ka prognoosides ning väga oluline on see, et ei saatutaks nõiaringi ja ei otsitaks andmeid äh, ainult selle põhjal, mida soovitakse näha. näiteks ühel hetkel nägime me noorte poiste ja alaealiste seksuaalset ärakasutamist ja selle siis oli sellega seotud mitmed probleemid nagu uimasted, LGBT teema ning see tõi endaga kaasa äh, kahe mehe puhul peaaegu saja ohvri ja see kõik tekitas küsimuse, kas selliseid juhtmusi on veelgi enam, miks see ei kajastu, miks me ei näe neid andmeid. ning äh, kodumajapidamiste ärakasutamise puhul näeme me näiteks seda, et tegemist on Rooma päritolu peredega, teinekord ka Vietnami pere, päritolu ka uimastivaldkonnas, aga me ei näe siin kriminaalse ärakasutamise puhul Hollandi ohvreid, kuigi naaberriikides teame, et uimastikuritegevusega ja raskema kuritegevuse puhul on väga palju noori mehi, keda värvatakse ning osades riikides on leitud ka seos ärakasutamisega eh, noorte meeste puhul, kes on eh, pärit haavatavast eh, Äh, haavat-, kes on haavatava taustaga, kes satuvad sinna kriminaalsetesse ringkondadesse ja küsimus on alati selles, kas me ei vaat-, vaatame probleemi õige nurga alt või on tegemist suurema probleemiga, kui me oskame ette kujutada. ning kaasraportöör viitas ka sellele, mis puudutab laiaulatuslikku rännet, äh, siis on tegemist problemaatilise valdkonnaga eriti kui me võrdleme äh, andmeid Euroopas, äh, kuna need rändevood liiguvad kogu Euroopas, siis ei ole küsimus ainult selles, milline riik mingit juhtumit peab käsitlema või aitama konkreetset äh, ohvrit, aga küsimus on ka selles, et kus registreerida ohver. kui ohver tuleb Hollandisse ja teeb politseis avalduse inimkaubitsemise kohta, aga see leidis aset Itaalias või kusagil rändeteel. politseil on keeruline üldse seda juhtumit käsitlema hakata Hollandis, teinekord äh, suunatakse see avaldus Itaaliasse, aga alati on küsimus selles, kus sellist ohvrit äh, ähm, registreerida, kui äh, äh, see on aset leidnud mujal kui selles riigis, kus ohver parasjagu on ning äh, laiaulatuslik äh, ränne ja ka varasemalt on viidatud sellele, et äh, nii ohvrite haavatavus, mida ära kasutatakse, ennetuse osas on vaja seda kindlasti arvesse võtta põhimõtteliselt peaks olema see mm, nii-öelda see nurgakivi, millest lähtuvalt üritatakse ennetust läbi viia. ohvrite puhul on väga oluline, ma ei ole siin nende ärakasutajate teemat väga palju käsitlenud, kuna seda ei ole siin aega käsitleda, karistamatus on kindlasti teema aga kui meil õnnestub ähm, tegeleda ühe kuritarvitajaga, siis suudame aidata väga paljusid ohvreid selle kaudu. seega on see oluline aspekt, sest äh, tegemist võib olla ka erinevate koosmõjudega, mitmete teguritega, mis äh, inimese inimkaubitsemise organiseerimise teele viib ja mis vajaksid kõik arvesse võtmist selline oli minu äh, ettekanne, aitäh tähelepanu eest uh,! This... suur tänu selle äärmiselt äh, huvitava ettekande eest! ma olen täna natukene paindlikum aja osas selle, aga ma saan aru, et äh, inimesed peavad ka mujale minema vahepeal, tulla ja tuleb, peavad lahkuma ja tulema ja ja mul on üks küsimus küsimuse palve, me anname sõna proua Francis Fitzgeraldile, kes peab paraku lahkuma, ma palun mõistvat suhtumist ja siis seejärel äh, jätkame järgmise ettekandega ja siis hiljem toimub küsimuste-vastuste voor suur tänu, esimees, ma olen äärmiselt äh, tänulik selle võimaluse eest, tahaksin tänada meie kahte esinejat nende uuringute eest, äh, mis on kindlasti äärmiselt kasulikud meie raportöörile ning variraportööridele. aitäh teie tehtud töö eest! ja minu meelest on üsna ilmselge, et, et see toob vaid hästi välja selle, et meil on nii palju teha jäänud, justiitsminister äh, tegi oma ettepaneku ajakohastada meie seadused äh, seoses seksuaalteenuste kriminaliseerimisega ja ma pean ütlema, et, äh, et tõesti, see on rabav, et liikmesriikides sellele teemale nii vähe tähelepanu pööratakse, selle ulatus teie kirjeldatud kahju äh, ohvritele, naistele, äh, nende naiste haavatavus ähm, ja kindlasti on siin oma soo aspekt ka, neid inimesi, neid naisi viiakse Euroopas igale poole ning teie töö on äärmiselt tähtis ja ma tahtsin rääkida soomõõtmedest tööd seoses õiguskaitseorganitega, mis on äärmiselt meeste poolt domini-, domineeritud ja kui me räägime koolitusest, Frontex, Europol, ükskõik milline nendest õiguskaitseametitest, siis ma arvan, et seal on päris suur töö teha jäänud veel sooalase koolituse vallas ja võib-olla võiksime, võiksite te hiljem rääkida, mis teie arvates oleks kõige tõhusam koolitus? see on hädavajalik nii või teisiti ja mis puudutab teist uurimist, siis jällegi suur tänu teile nende uurimise, selle uurimise eest ja statistika eest ja suur tänu ka laste õiguste käsitlemise eest, hinnangute koostamise eest, viiskümmend protsenti alla kaheksateistaastaseid ja ainus sõna, mida võib siin kasutada, on, et see on äärmiselt meelehärmi tekitav ja meil on vaja tõhusamat politseitööd ja nii edasi ja nii edasi selle kuritegevusega seoses. ma olen veendunud, et teil on õigus ka selles osas, et me ei tohi unustada, et ka paljud noored noormehed satuvad selle kuritegevuse ohvriks. suur tänu, kas soovite vastata? jah, koolitus on äärmiselt oluline. pidades silmas seda, et meie õiguskaitseasutused saavad nüüd märkimisväärselt peenemalt seda tööd teha ja äh, oluline ei ole mitte ainult koolitus, oluline oleks ka sooline tasakaal otsustusprotsessides, te ise mainisite ka seda, kuidas väga paljud nendest üksustest langetavad oma otsuseid äh, kogude kaudu, kus on peamiselt esindatud mehed. võib-olla võiks siis rohkem kaaluda seda, et kui otsustusprotsessides oleks parem sooline tasakaal erinevates valdkondades Euroopa Liidus, oleks olukord parem, näiteks äh, ettevõtete nõukogudes äh, võiks olla rohkem naisi ja seda võiks kajastada ka meie õiguskaitseorganid, äh, kes langetavad otsuseid õiguskaitse valdkonnas, äh, politsei töö valdkonnas. ja siis, mis puudutab kriminaliseerimise küsimust kui sellist, siis äh, nende nähtuste kriminaliseerimine, mille direktiiv on kuulutanud kriminaalseks, on olnud ebaühtlane. mitte kõik liikmesriigid sugugi pole muutnud kuritegelikuks sellised teod, mida direktiivi järgi võiks kuritegevusena liigitada. võib-olla selle teemaga võiks samuti tegeleda äh, kui me räägime sellest, kuidas õiguskaitset direktiivi raames parandada. aitäh. proua Hagamäe, suur tänu teie kommentaaride eest. jah, olen teiega täiesti nõus. olen nõus sellega, mida te ütlesite laste õiguste ja alaealiste kohta, et see oli äärmiselt murettekitav tulemus meie uuringus mis tähendab seda, et äh, uurimisega tegelevad asutused äh, peavad tegelema ka selles valdkonnas koolitusega. noored, eriti noored tüdrukud äh, kardavad politsei poole pöörduda. sellega kaasneb häbiplekistamine ja võib-olla mure selle pärast, kuidas politsei äh, seda juhtumit käsitleb, me oleme kuulnud ka sellistest juhtumitest, kus politsei ei käitu korrektselt, kui äh, naised äh, teatavad äh, seksuaalsest ahistamisest või inimkaubandusest. meil on vaja ka tõendipõhist seksuaalharidust koolis, ma arvan, et väga oluline on õpetada nii poistele kui tüdrukutele, kuidas tuleks omavahel sellisel moel suhelda, et äh, tüdrukud ka teaksid, et äh, see, mis nendega juhtus, tõesti oli vale. ja äh, siis nad julgeksid pöörduda ning nende juhtum jõuaks ka sinna, kuhu peaks. suur tänu, hea kolleeg Ruubi Vandel, suur tänu selle kutse eest ja suur tänu võimaluse eest tutvustada minu uuringut, minu äh, uuring on äh, võib-olla natukene kontseptuaalsem ja teoreetilisem kui äh, varasemad ja kuna aeg on napp, siis teen lühidalt ja hiljem saame omavahel mõtteid vahetada. ma ei tea, kas minu PowerPoint esitlus on valmis? mina oma teadusuuringu kaudu olen keskendunud soolisele aspektile ähm, Euroopa Liidu inimkaubanduse vastases äh, poliitilises tegevuses, kas sooline perspektiiv on kajastatud, oleme püüdnud keskenduda äh, ohvritele Euroopa Liidu äh, inimkaubanduse vastase poliitika sooline mõõde ja ohvrid on kaks omavahel lahutamatult seotud mõõdet ja alguses käsitleti inimkaubandust sisejulgeoleku äh, valdkonnas kui äh, rände, ebaseadusliku rände ja organiseeritud kuritegevusega kaasnevat protsessi Euroopa Liidu inimkaubanduse vastane poliitiline tegevus sai alguse tuhande üheksasaja üheksakümnendate aastate alguses ning eestvedavaks jõuks olid siin Euroopa Parlament ning Naiste Õiguste Komisjon, kes tegid koostööd kodanikuvabaduste organisatsioonidega. selle töö tulemuseks oli soolise võrdõiguslikkuse poliitika meetmed ning meetmed naistevastase vägivalla vähendamiseks ja keskenduti sellele, et inimkaubandus on äärmiselt äh, soopõhine, peamiselt on ohvriteks naised ning tüdrukud ning äh, neid, nendega kaubeldakse seksuaalse ärakasutamise eeskujul. selle töö tulemusena hakati ähm, selliseid kuritegevusi pidama tõsisteks inim-, inimõiguste vastaseks, vastasteks kuritegudeks ning äh, Euroopa Liidu inimkaubanduse vastase poliitika esimesed meetmed olid äärmiselt edukad. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võeti vastu asjakohane direktiiv, kus on keskendutud just nimelt ohvrite, ohvritele inimõiguste tagamisele ja äh, samas äh, kui palju see praktika ja praktilist tegemist mõjutas, on, on siiski küsitav. Euroopa Liidu inimkaubanduse vastane, vastases poliitikas on küll tunnistatud, et tegemist on äh, soolise kuritegevusega, aga kaitse tagamine on liikmesriikidele valikuline, mitte kohustuslik ning peamiseks, peamisteks meetmeteks on õiguskaitsemeetmed ning piiride kontroll ning äh, ohvritega koostöö on vaid tingimuslik. nii et peamiselt tegeletakse siiski kuritegevuse kontrolliga, piiride kontrolliga. sooline mõõde jääb vähem käsitletuks. miks, miks on Euroopa Liidu inimkaubanduse vastane äh, poliitika olnud äh, soolises mõttes äh, teoreetiliselt küll edukas, aga praktikas äh, mitte eriti. see soopõhine lähenemine Euroopa naiste vägi, vastase vägivalla poliitilises äh, raamistikus on, see on samuti seotud sellega, et peamiseks lähenemisviisiks on jäänud endiselt julgeoleku lähenemisviis ning äh, inimkaubanduse kontseptualiseerimine ning äh, soolisest äh, perspektiivist tehtud meetmed selle vasta, vastu võitmiseks on seotud inimkaubanduse vastaste meetmetega üldiselt ning ka julgeolekupõhise lähenemisviisiga. ja selle, sellest tulemu-, sellest tingituna julgeolekuperspektiiv jääb domineerima aga seoperspektiivist äh, esitatud äh, lähenemisviisid äh, jäävad varju. kui me nüüd vaatame, milliste meetmete kohta on tehtud meet-, ettepanekuid selleks, et hoida naisi naistevastase vägivalla eest ning kaitsta inimkaubanduse ohvreid üldiselt, siis tulevad välja teatavad erinevused kõigepealt kaitsemeetmed, mis on seotud äh, inimkaubandusega, on äh, väga äh, individualiseeritud, mitte struktuurilised ja nad on nii-öelda ähm, välised, keskendutakse nii-öelda välismaalastele, sellepärast et ähm, pahatihti on naisterahvad kolmandate riikide kodanikud ning keskenduda ohvritele äh, Euroopas. keskendutud on nõudlusele, aga nõudlist, nõudmet, nõudlustki käsitletakse vägagi individuaalselt äh, ning äh, nõudluse vähendamise meetmed inimkaubandusega seoses. ei pruugi olla edukad või vähemalt on kaheldava väärtusega siis kaitsvad meetmed inimkaubanduse ohvrite jaoks ja naistevastase vägivalla ohvrite jaoks võib öelda, et peamiselt tegeletakse kõige äärmuslikuma inimkaubanduse vastase, vastaste kuritegudega kus on rakendatud tõsist äh, vägivalda, tekitatud tõsist kahju, kus ohvrid on äärmiselt äh, haavatavad, on alaealised ja neid kasutatakse ära seksuaalse ärakasutamise eesmärgiks äh, või on tegemist suurte kuritegelike organisatsioonide, organisatsioonidega. alles sellisel juhul peetakse ohvreid tõelisteks inimkaubanduse ohvriks ning siis veel üks oluline asjaolu on see, et inimkaubanduse ohvrite kaitsemeetmed sõltuvad sellest, kas nad on valmis osalema inimkaubandusega tegelevate kurjategijate kohtuprotsessis. iseäranis selgelt tuleb see välja seoses äh, ajutise elamisloaga ning äh, ja, ja teiste kaitsemeetmetega, mida pakutakse inimkaubanduse ohvritega, see on seotud tõesti terve rea tingimustega, äh, osalemine samuti näiteks äh, rehabiliteerimisprogrammides ja kahe tuhande neljanda aasta direktiivi läht-, direktiivist lähtudes peab olema ka tagatud, et ohvrid ei ole ohuks äh, riiklikule julgeolekule või avalikule korrale. nii et kui me räägime soolisest perspektiivist vägivallavastasest tegevuses, siis julgeoleku äh, aspekt on äh, olulisem äh, ohvrite teistest äh, õigustest, seda võib pidada sellist lä-, selliseks lähenemiseks, kus kontseptsioonid ja mõtted, mis on feministlikud, kasutatakse, need kasutatakse ära teiste eesmärkide saavutamiseks hoopis ja ma arvan, et me peaksime sooperspektiivi käsitlema eraldi, et vaadata, kas selles võiks olla meetmeid, mis aitaksid paremini julgeoleku äh, huvisid äh, ja soolist perspektiivi ühitada. juhtisin tähelepanu mitmetele asjaoludele, mille üle võiks järele mõelda ja kus võiks asju parandada kõigepealt äh, tuleb mõista seda, et sooline perspektiiv inimkaubandusega seoses, nii nagu Euroopa Liidu naistevastase vägivalla poliitilises tegevuses seda on määratletud, on äh, algusest peale tuginenud peamiselt inimkaubanduse julgeoleku aspektile. sooline lähenemisviis äh, on püüdnud samas inimkaubanduse ohvritele kaitset tagada seoses äh, kuritegevuse ning äh, inimkaubanduse vastase võitlusega. Nad kannatavad palju, need ohvrid, äh, nii füüsiliselt kui emotsionaalselt. inimkaubanduse ohvrid on humanitaarne erand ähm, karistusrežiimis. Neil ei ole kaitsjaid, neil ja tekivad teatavad vastuolud lähtuvalt kuritegevuse ning rändekontrollist ning ohvrite kaitsemeetmetest võib tekkida vastuolu ohvrite huvide ning ohtude hinnangute vahel, kui ei saa äärmuslikku ärakasutamist tõendada siis võib ohver sattuda ebaseadusliku sisserändajana hoopis nõndanimetatud ohupildi kategooriasse. oluline on ka vaadata, millised äh, mehhanism, mehhanisme kasutatakse selleks, et äh, et aidata inimkaubanduse ohvritel välja tulla selle ohuks liigitatuse äh, kategooria alt nad kannatavad, need on ära kasutatud ja nad on haavatavad, haavatavus ning orjastatus mängivad siin tähtsat rolli. haavatavatuse kontseptsiooni mainiti juba eelkõnelejate poolt ja tõesti, see on äärmiselt oluline mõõde. inimkaubanduse ohvritel ei ole kaitsjaid ja, ja mis puudutab orjakaubandust ja orjastamist, siis äh, inimkaubanduse ohvreid on tõesti äärmiselt äh, ära kasutatud ja äh, seal saab ohvri staatust teataval määral kontrollida, kuid äh, selle väärtus on äärmiselt küsitava väärtusega, sellepärast et siin on erinevad sektorid omavahel seotud peamiselt ähm, tuleb jõuda selleni välja, mis on inimkaubanduse algpõhjused, need on äh, pahatihti väljaspool Euroopa Liitu ja selleks, et inimkaubanduse ohvreid äh, kirjeldada, sageli kirjeldatakse neid kui vaeseid äh, ja harimatuid. nii et selline ohvri tausta, selline uurimine äh, võib, on küsitava väärtusega selles kontekstis, sellepärast et see tekitab sellise individuaalse lähenemisviisi, kus millest tulenevalt Euroopa Liit sekkub ainult äh, kõige hullemate puhul äh, ja nii-öelda ohvriks liigitamise äh, lävi on äärmiselt raskesti ületatav peamiselt peetakse inimkaubanduse ohvreid julgeolekuohuks. just nimelt sellepärast, et neil puudub äh, vaba tahe ja äh, võimalus oma saatuse üle otsustada. see arvatakse, võib äh, tekitada julgeolekuohtu tekitava käitumise ja see ohtlik käitumine, see enese otsusta-, enese üle otsustamise võime ning vaba tahte puudumine äh, tekitab äh, veel suurema riskantse käitumise ohu, nii et selline kontseptiivne lähenemine äh, aitab kaasa julgeolekuohtudega seostades just nimelt sellele, et soolisest perspektiivist pakutud kaitsemeetmed on piiratud, nii nagu ma varem vihjasin selleks, et seda olukorda kuidagi parandada, ja selleks, et äh, seda olukorda parandada, äh, seda negatiivset julgeoleku ning äh, soolise perspektiivi omavahelist seost inimkaubanduses, tuleb asjad üle vaadata ning soo, rassi, kultuuri ohvriks olemise ning äh, kaitsemõõtmete suhe üle vaadata Euroopa Liidu äh, inimkaubanduse vastases poliitikas. vabandust, et ma rääkisin nii kiiresti. suur tänu teile kõigile kolmele äärmiselt huvitavate ettekannete eest. ja nüüd annaksin sõna meie liikmetele, kõigepealt Kristiina Anderson, palun suur aitäh selle väga ülevaatliku eh, olukorra kirjelduse eest ja see oli minu arvates väga huvitav. siin nimetati väga palju erinevaid faktoreid, mis sellele nähtusele kaasa aitavad, aga mina tahaksin omalt poolt tuua sisse veel ühe aspekti. ka meie mm, lääne ühiskondadena tegelikult äh, aitame kaasa, tekitame soodustavaid faktoreid äh, inimkaubandusele. Äh, ja kui esinejale lubab, siis toon siinkohal kohe näite selle väite illustreerimiseks. ma usun, et meil on arutelu oma ühiskonnas arutelu kult-, või meil on probleem arutelukultuuriga, eh, sellega seoses, eh, mida me tahame väljendada, kuidas, sellepärast et sageli ei ole see kõik poliitiliselt korrektne. näite aastal kaks tuhat kaks Saksamaal mm, eh, tahti taheti, et astuda samme selleks, et prostitutsiooni stigmatiseerida. argumentatsioon oli selline toona, et äh, naised, kes selles valdkonnas töötavad, äh, neid stigmatiseeritakse ja nad ei saa ausalt töötada. ja kõik, kes äh, seda dokumenti toetasid, no, mm, arvasid, et äh, see ei lähe ja see jäeti kõrvale ja see seadusalgatus äh, oli siis selline, äh, kus rõhutati, et sageli naised lähevad vabatahtlikult prostituutideks ja toona ei pööratud üleüldse tähelepanu asjaolule, et ei, naised ei lähe vabatahtlikult prostitu-, juhtideks, ei, nad on selleks sunnitud, tuleks vaadata põhjuseid, miks nad sellest, selleks sunnitud on. igal juhul tuleb keskenduda sellele sunnile ja kui keegi on sunni äh, all, siis nad on ohvrid ja neid kasutatakse ära Rootsis oli hoopis teistsugune lähenemine, seksi ostmine muudeti karistatavaks ja need on nüüd kaks äh, näidet, kaks erinevat näidet ning äh, meie Saksamaa näide näitas, et avalikus ruumis selleteemalisi arutelusid üleüldse ei olnudki, äh, selliseid arutelusid ei olnud võimalikult pidada Äh, aga olles seda nüüd kõik öel-, rääkinud, äh, siis kui me täna räägime inimkaubanduse probleemist, siis loomulikult äh, me peame mõtlema ka seda nähtust soodustavatele faktoritele. ja siinkohal ma tahaksin öelda, et ka avatud piiride poliitika ning ähm, jah, siis avatud piiripoliitika äh, lähenemine panustab suuresti sellesse, et järjest rohkem naisi äh, langeb seksuaalse ärakasutamise ohvriteks ja mina tahaksin nüüd äh, teada teilt seda, ähm, e, mil määral teie leiate, et sellised nii-öelda soodustavad faktorid on asjakohased ning mida Euroopa Liit saaks teha selleks, et ähm, e, ei oleks nii lihtne äh, enam äh, mm, inimesi üle kogu Euroopa transportida ja neid mis tahes kohas Euroopas lihtsalt orjastada. aitäh. kas keegi soovib veel sõna? Mm, küsib proua esinaine, kui ei, siis äh, tahaksin ka mina professor Voobile ühe küsimuse esitada äh, see puudutab seda, mida te ütlesite Rootsi kontekstis äh, ja nende andmete kontekstis, mida te Rootsi kohta olete kogunud. mina tahaksin teada veidi rohkem äh, se-, selle kohta, kas äh, on andmeid selle kohta, kas Rootsi mehed näiteks lähevad, ütleme, Saksamaale teenuste ostmiseks et kas ühe riigi õiguslik olukord põhjustab äh, mingit äh, liikumist selles suunas, äh, teiste riikide suunas, siis kas teil on andmeid selle kohta ja teiseks ma tahaksin teada, kas meil on andmeid tervisekontrollide kohta? ja siis mul on küsimus ka proua Hahemannile sellega seoses, mida te ütlesite, sellega seoses, mis puudutab andmete puudulikkust. kas teil on mingeid tõendeid äh, selle kohta, et äh, see käib äh, käsikäes ka näiteks politsei tegevuse piiratusega või sellega, et ei ole piisavalt inimesi selle tööga tegelemiseks ja kas see annab meile vihje sellele, et tuleks nende teemadega tõsisemalt tegeleda? ning Eh, Keenial on ka küsimus, nagu ma eelnevalt ütlesin, nii et palun, äh, sõna nüüd sul. ja lõpuks saavad loomulikult ka kaasraportöörid veel sõna. Muchas gracias. Eh, yo quería plantear tres preocupaciones a cualquier. Suur tänu. tahtsin äh, rääkida mõningatest oma muredest äh, ja vaadata, et kas olete teie mehi minu muredega päri, meie tänased esinejad. kõigepealt peamiselt nende juhtumite puhul äh, lähenetakse asjale kriminaaluurimise seisukohast, politseitöö seisukohast. ehkki äh, pahatihti ei ole ohvritel juurdepääsu kaitsele ja tegemist on siis ähm, ainuüksi ähm, kriminaal vaatenurga alt lähenemisele unustatakse teised asjaolud, nagu näiteks äh, ohutus, turvalisus, inimkaubandust, seostatakse lahutamatult ähm, üsna sageli piiride turvalisusega. aga Euroopa Liidus äh, kui me midagi kriminaliseerime, on kuritegu, siis äh, kaasneb sellega ka rahaline trahv, aga sellest ei saa ohver midagi kasu, nii et kuidas oleks siis äh, õigus abi ja äh, kompensatsiooniga meie õigussüsteemi kaudu üldse. veel üks teine asjaolu, sageli inimkaubanduse puhul kasutatakse inimesi ära äh, ka töö eesmärgil, mitte ainult seksuaalse ärakasutamise eesmärgil ja mõnikord need ähm, kaks on omavahel seotud ning õigus ei ole selles vallas äh, piisav. ja väga raske on äh, tööinspektsiooni seisukohast äh, neid juhtumeid ka tuvastada, mida teie sellest arvate? ja Riia Sõra ja meie raportöör, palun <laughs> ma tahaksin äh, küsida professor Walbilt. Teie oma ettekandes äh, ütlesite midagi äärmiselt huvitavat. Te rääkisite sellest äh, kolmnurgast, mis puudutab inimkaubandust seksuaalse ärakasutamise eesmärgil. see, see kolmnurk seisnes siis ohvris, ähm, ärakasutajas ja äh, teenuse kasutajas, kui seda võib nii nimetada. ma tahaksin teada, milline on teie arvamus Europoli raporti kohta, mis käsitleb inimkaubandust ja kus on äh, välja toodud, et liikmesriikides, kus prostitutsioon on seaduslik, Äh, inimkauplejad kasutavad ära kõiki kohalikke taristuteenuseid äh, ning äh, see muudab nende töö kergemaks ja ohvrite tuvastamise keerulisemaks. inimkaubandus, inimkauplejatel on seetõttu kergem ka ära kasutada alaealisi ja kui tõesti meil on äh, oma soovitus artiklis kaheksateist meie direktiivis selle kohta, kuidas ähm, kasutatakse neid äh, teenuseid, kus inimesed äh, teavad, et tegelikult on tegemist inimkaubanduse ohvriga. ja kui tegemist on alaealisega eriti, siis äh, teada seda, et kasutatakse ära alaealist ähm, see on ju oluline asi. ja kas te võiksite natukene rääkida ka nii-öelda äh, inimkaubandusest äh, kodumajapidamiste kontekstis või siseriiklikus kontekstis? Äh, ja inimkaubandus siseriiklikus mõttes äh, on ähm, tõusuteel ja mitte ainult seksuaalarakasutamise eesmärgil, vaid ka tööjõuna ärakasutamise eesmärgil. samuti Euroopa Liidus on olnud probleeme organikaubandusega. Äh, rääkige natuke sellest ka. suur tänu nende küsimuste eest ja nüüd anname teile võimaluse küsimustele vastata, palun. suur tänu teile äärmiselt huvitavate küsimuste eest püüan vastuseid koondada teemade kaupa. kõigepealt äh, pool inimkaubandusest Euroopa Liidus äh, tegelikult ei ole piiriülene. seda võib pidada nii-öelda sisekauplemiseks, inimkaubanduseks siseriiklikuks äh, kauplemiseks. ainult pooletel juhtudel on inimkaubanduse juhtumid piiriülesed Euroopa Liidus on ise ainult osalised piirid ja siis on Euroopa Liidu ning kolmandate riikide vahelised piirid, mis on päris piirid. kuna pool, pooled inimkaubanduse juhtide, juhtumitest ei äh, hõlma piiri ületamist, see muudab ka inimkaubanduse kuvandit paljude inimeste jaoks. tegelikult inimkaubanduse ohvriks olemine ei, äh, ei pea olema piiriülemine Äh, haavatavuse ärakasutamine on inimkaubanduse ohvriks olemine. ja piiri ületamine äh, võib haavatavust suurendada, kuid see pole ainus tegur. see on üks äh, näide, üks tegur haavatavuse juures, aga mitte ainus. jah, ümberasustamine hõlmab piire, aga mitte ainult piire, vaid ka, ka linnasid on näited sellest. me Saksamaal töötades tuvastasime, et Saksamaa mõningates linnades olid väga uuenduslikud algatused inimkaubanduse ning seksiteenuste müügi reguleerimiseks. see tähendas seda, et, et sotsiaaltööorganid, kohtuorganid, politsei tegid koostööd ja seetõttu inimesi, kes sattusid ohvriks, koliti äh, vähem reguleeritud linnadesse, mitte ainult äh, ei olnud äh, siis siin ümberasustamist Saksamaa ja Rootsi vahel, vaid hästi reguleeritud Saksamaa siseste piirkondade ja vähereguleeritud piirkondade vahel mõned ütlevad sellises olukorras, et loobuge reguleerimisest sellisel juhul ja teised ütlevad, et reguleerida tuleks järjepidevamalt ning ei tohiks tekitada sellist olukorda, kus reguleeritud on ainult üks linn ühes riigis või üks riik ühes Euroopa Liidus, nii et äh, sellele asjaolule reageeriti väga erinevalt, aga, aga ümberasustamine on, on muidugi üks, üks element. Teie konkreetse näite kohta meil seda paraku Äh, paraku andmeid meil pole. siis äh, kriminaliseerimine, jah, Euroopas on mitmeid õigusakte ja õigussüsteeme. Äh, on kriminaalõigus, on mittekriminaalõigus ja politseid võib kaasata ka mittekriminaalõiguse jõustamisse. ja mina Inglismaalt pärit olles räägiksin tsiviilõigusest, ähm, aga teistes riikides räägitakse haldusõigusest. meil on väga keerulised äh, nii-öelda äh, reguleerimise ning äh, õigusloome raamistikud ja see mõjutab ka seda, milliseid sanktsioone saab rakendada õigusrikkujate vastu. ja erinevate õiguslike sekkumiste segu on võib-olla üks võimalus, mida kaaluda tulevikus, erinevate õigussüsteemide omavahel tasakaalu viimine, see ümberkvalibreerimine on äärmiselt oluline ning äh, võimaldab meil nüansirikkalt läheneda mõningatele probleemidele. ma tervitan nende erinevate õigussüsteemide omavahel kooskõlla viimist ja äh, soovitan, et sellega tegeletaks rohkem süviti. siis oli veel üks küsimus, mis puudutas äh, seda, äh, äh, kui tegemist on täiskriminaliseerimisega ebaseaduslike tegude puhul direktiivi järgi. meie tõendid näitavad, et kõik asjad, kõik teod, mis direktiivi järgi peaksid olema või võiksid olla Äh, kriminaalkuriteod äh, ei ole seda veel kõikide õigussüsteemide järgi. on komisjoni dokumente, äh, mida ainult pooled liikmesriigid on täielikult üle võtnud, täielikult jõustanud. samuti on ülevõtmine ka ebaselge seoses sõnaga teadlik, knowing. inimkaubanduse ohvrite Äh, ohvritest kasusaajate puhul, millisel määral peavad need äh, nii-öelda ohvrite teenuste kasutajad äh, teadlikud olema, et tegemist on inimkaubanduse ohvritega, selleks et nende üle saaks karistust mõista või kohut mõista. mõningatel puhkudel peavad nad teadma konkreetselt, et äh, tegemist on inimkaubanduse ohvriga. vahepealne ja mõningatel puhkudel pea, peavad nad saama oletada äh, ja on olemas ka kuldne kesktee muidugi, meie te, meie uuringud näitavad, et Euroopa Liidu liikmesriikides on väga erinevaid äh, lähenemisviisi kriminali-, lähenemisviise kriminaliseerimisele ning äh, samuti ka kriminaalorganite poolsele jõustamisele. ja kui me räägime siis äh, inimkaubanduse ohvrite kaitsest, äh, siis jah, kui olukord on ebaselge, kas äh, ohvri kasutaja teadis või ei teadnud, et tegemist on inimkaubanduse ohvriga, sellest sõltub palju ning äh, sellega võiks tegeleda edasi, soovitan ma teie komisjonile. proua Haagemann, suur tänu nende küsimuste eest, mis puudutab avatud piiride poliitikat, siis äh, meil ei ole piisavalt andmeid äh, selleks, et äh, inimkaubanduse kohta selles valguses midagi öelda. ja olukorda enne ja pärast. selle kohta meil ei ole piisavalt andmeid, et mingisuguseid üldiseid järeldusi teha. jah, olen nõus sellega, et tavaliselt keskendutakse inimkaubandusest rääkides piiriülesele aspektile, rahvusvahelisele aspektile kuritegelikule aspektile, aga tegemist ei pruugi olla sugugi piiriülese kuritegevusega, võib olla lihtsalt äh, ühes linnas, ühel tänaval toimuva äh, inimestega kauplemisega, mitte mingisugust liikumist hõlmamata. ja siis äh, kui me räägime inimkaubandusest ja sellest, kuidas direktiiv või poliiti-, poliitiline raamistik ohvreid kirjeldab. me peame olema väga tähelepanelikud, et me ei keskenduks mitte ainult äh, kolmandate riikide kodanikele ja rändevoogudele aga peaksime samas mõtlema selle peale, kuidas rändevood ja inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine mõjutab üldist pilti, praegusel hetkel me ei tea, kui palju probleeme on inimkaubandusega seoses äh, rändega ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamisega. meil ei ole konkreetseid protsentarve, kui me vaatame kogu rändevoogu, et kui paljud nendest on siis inimkaubanduse ohvrid, äh, kas tegemist on inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamisega või äh, muu kuritegevusega Äh, ja millisel määral äh, sellest kujuneb hiljem välja ohvrite ärakasutamine ja inimkaubandus. meie oma hiljutises raportis soovitame, et me siin Euroopa Liidus peaksime keskenduma sellele, et meil oleks rohkem informatsiooni rändevoogude kohta ning et me mõtleksime selle üle, kuidas me saame rahvusvahelist koostööd selles vallas parandada. praegusel hetkel proportsionaalne ebakõla nende inimkaubanduse probleemi all kannatavate äh, riikide ja ohvrite olukorra vahel, sellepärast et äh, nendel riikidel äh, pahatihti ei ole piisavalt võimekust, et ohvritega tegeleda. mis puudutab piire ja siseriiklikku inimkaubandust äh, ning selle tõusujoonel olemist, ma ei tea, kas see on tõusujoonel, aga rohkem tähelepanu keskmesse on see teema siiski tulnud ning äh, juhtumid on äh, nähtavamad. seda tuleb arvesse võtta muidugi. ja nagu mainis minu kaasesineja, me peame tänan ma hoolt selle eest, et ei keskendutakse ainult piiride julgeolekule ja võimekus on olnud probleemiks, aga Hollandis on meil politseimeeskonnad, kes peavad tegelema väga paljude teematega, ka rändega kuritegemine, inimeste ebaseaduslikule piiri toimetamine, aga ka inimkaubanduse ja kui ränne on poliitilises päevakorras tähtsal kohal, siis eraldatakse äh, inimeste ebaseaduslikule piiri, piiril toimetamise ning rände haldamise meetmetele rohkem vahendeid kui inimkaubanduse vastase, vastasele tegevusele. ja kui on palju probleeme Lääne-Aafrikast tulevate ebaseaduslike pi-, üle piiri rändajatega, siis tegeletakse rohkem selle piirkonna probleemidega, aga ei tegeleta siseriiklike alaealiste ärakasutamisega seotud probleemidega, mis on ka problemaatiline. me peame siis mõtlema, kuidas võimekust jagatakse, kas, kui me selle teema paneme ühte patta rändega alati, siis tuleb kuidagi saavutada tasakaal, praegu ei ole tasakaal alati see õige tasakaal ja kindlasti rändeteema on äh, ja, ja piiri, ebaseadusliku piiride ületamise diskursus äh, on mõjutanud seda, kuidas äh, inimkaubandust käsitletakse. mis puudutab finantskaristusi ja kompensatsiooni, siis te ütlesite õigusega, et peamiselt pööratakse tähelepanu sellele, et saab kurjategijalt finantsvahendeid äh, sanktsioonidena sisse nõuda või hüvitist nõuda. Äh, ja siin tuleb kindlasti pidada silmas seda, milline on ohvri perspektiiv, teha seda juba algusest peale, et äh, neid finantsvahendeid, mis äh, kurjategijalt konfiskeeritakse, saaks kasutada selleks, et äh, hüvitada tehtud kahju ohvrile. kui alguses sellele tähelepanu ei pöörata, jääb see ka hiljem pahatihti tähelepanu alt välja, nii et uurimisorganid peavad kandma hoolt selle eest, et äh, mitte ei keskenduta ainult sellele, et äh, kurjategijad kohtu alla tuuakse ning valitsus saab riigikassasse palju raha, vaid juba algusest peale võetakse võetakse uurimise algusest peale arvesse ka ohvri perspektiivi. õiguslikke meetmeid, mida võib rakendada, on palju, mitte ainult kriminaalseaduses, õiguses, vaid ka tsiviilõiguses ja on mitmeid olulisi elemente, mida tuleb arvesse võtta. oluline on ka see, et me igal juhul ei unustaks ohvri perspektiivi. tsiviilõiguslik protsess võib tähendada seda, et väga vähe võetakse arvesse ohvri õigusi arvesse, ei ole kompensatsiooni, aga mitte ainult, ei pakuta ka elamisluba. mõning-, mingil ja pahatihti on, nagu ma juba ütlesin, mõned õigused, näiteks õigus elamisloale seotud sellega, kas sa osaled kriminaalprotsessis või mitte. Hollandis on teadlased tegelenud aga Euroopa Nõukogu jaoks äh, selle valdkonnaga ning Euroopa Nõukogu on palunud Hollandil põhjalikult uurida seda, kuidas saavutada tasakaalu ning kuidas äh, on kajastatud äh, ohvrite õigused äh, ja kuidas on ohvrite õigused muudetud tingimuslikuks näiteks kriminaalprotsessis. suur tänu! ma palun teil vastata väga kiiresti, sellepärast et meil on päris pikk päevakord veel. teen äh, kiiresti, tõesti. kriminaalõigus kuulub liikmesriikide pädevusse ja Euroopa Liidul on pädevusi ainult siis, kui on piiriülene element, element äh, asjas, seetõttu keskendutakse organiseeritud kuritegevusele ning rändele, sellepärast et Euroopa Liidu pädevus ka kriminaalõiguse valdkonnas äh, sõltub sellest, kas on selles ka mingisugune piiriülene element või mitte. ja seetõttu rändekontroll ning äh, kuritegevuse kontroll ongi prioriteetideks Euroopa Liidu inimkaubanduse vastases tegevuses, sest et just nimelt sellisel juhul on Euroopa Liit pädev nende küsimustega tegelema. me peaksime rohkem saama andmeid selle kohta, kuidas ähm, määratletakse ohvreid siis, kui kriminaalprotsess on läbi, siis äh, kui kriminaalprotsess on lõppenud, pahatihti neid inimesi koheldakse kui lihtsalt ebaseaduslikke sisserändajaid, uurigem siis, mis nendega pärast juhtub, kas suurem osa nendest saavad jääda siia Äh, suurem osa ei saa õigust siia jääda, neid peetakse ainult inimkaubanduse ohvriteks äh, kriminaalprotsessi ajal, äh, kriminaalses mõttes. ja mida ütles Eugenia, see toimub paljudes liikmesriikides, keskendutakse inimkaubanduse vastasele võitlusele kui Äh, rändekontrolli meetmele. sooline perspektiiv jääb kõrvale. see oleks aga nüanss, nüansirikkam äh, lähenemisviis. mis puudutab äh, Europoli andmeid, et kui seksiteenused on muudetud seaduslikuks, siis kurjategijad kasutavad ära olemasolevaid äh, seaduslikke võrgustikke. ma arvan, et äh, siin me peame väga hoolikalt vaatama, millised on konkreetsed andmed, mis puudutab äh, prostitutsiooni ja inimkaubandust, siis tegemist on valdkonnaga, kus ei ole tegelikult piisavalt andmeid, et üldse midagi väita ja midagi tõendada. ei ole piisavalt andmeid selleks, et väita, et seksiteenuste seadustamine äh, aitab inimkaubandusele kaasa või vastupidi, lihtsalt andmeid pole piisavalt. nii et mitte ühtegi seisukohta ei saa siin äh, kaitsta nii-öelda. tegemist on valdkonnaga, kus on äh, mitmeid vastuolusid, mitmeid kaheldava väärtusega avaldusi ning võib arutleda selle üle, kuidas on inimkaubandus ja prostitutsioon omavahel seotud, kuid ma arvan, et ähm, kui me tahame võidelda inimkaubanduse vastu, siis äh, ei ole kasu sellest, äh, kui me niiviisi teoreetiliselt äh, arutleme, kasutades ühe teema andmeid teise teema kontekstis. mingisugust kausaalset suhet ei ole meil võimalik praegusel hetkel küllalt andmetega tõendada. suur tänu, et aitasite meile saada selgema pildi väga keerulisest olukorrast, suur tänu teie sõnavõttude eest ja nüüd jõuame meie järgmise päevakorrapunkti juurde. Äh, Argentiina äh, liikmete delegatsioon, kutsusime nad siia, tere tulemast ja vahetame meie äh, külalisi poodiumil ja jätame hüvasti oma auväärt külalistega ning ütleme samal ajal proua Dupongi külalistele tere tulemast, naiste õiguste edendajad Alam-Saksimaalt olete teretulnud meie koosolekule ja nüüd vahetame külalisi poodiumil ja hakkame kohe pihta uuema päeva, uue päevakorrapunktiga. Thank you very much. Wish you well with your discussions on this topic. So dear, dear guests, dear ladies, where are kallid külalised, austatud daamid Argentiinast, palun astuge siiapoole So, um, dear ladies and gentlemen lugupeetud äh, daamid ja härrad, jätkame oma tööga. nagu ma eelnevalt juba ütlesin, äh, siis meil on ääretult suur rõõm äh, tervitada teid siin, me tervitasime teid juba mm, või tahtsime teid tervitada ka mõnda aega juba tagasi, aga nüüd te olete tõesti kohale jõudnud eh, ja nüüd te saate meile rääkida sellest, mis Ladina-Ameerikas eh, aset leiab. niisiis, meil on siin Argentiina kolleeg eh, siin on meil külas Lorena Matsen, Sofia Brambil, Gabriela Esteves ja Jimena Lopez. selles järjekorras nad meil ka sõna võtavad, aga enne kui ma teile sõna annan, mm, siis tervitan ka Argentiina suursaadikud Belgias ja Euroopa Liidu juures, kes on ka siin meie hulgas. tere tulemast ka teile siia meie komisjoni koosolekule. Euroopa Liidus me pidevalt hoiame silma peal sellele, mis Ladina-Ameerikas aset leiab. me oleme ära kuulanud väga palju naisi, kes meile sellest on rääkinud, vaatamaks ka seda, mida siin Euroopas selles kontekstis tehakse ja ma arvan, et ära on vaja kasutada kõik võimalused arvamuste vahetuseks ja annangi nüüd kohe mm, sõna proua Sofia Bramillele, kes siis kõnelema hakkab. palun, sõna on teil. Te istute hoopis siinpool, palun, sõna on teil suur-suur aitäh, mul on tõesti väga hea meel täna siin olla, tõesti, me tahaksime täna rääkida veidi sellest, mis meie koduriigis aset leiab ning mida seal on ära tehtud seadusloome vallas seitsekümmend aastat tagasi Argentiina naised said õiguse valimistel osaleda, said hääleõiguse Mm, ning äh, meil oli sotsiaalsete ja õiguslike mm, õiguste vahel väga suur äh, kuristik toona, aga nüüd äh, on naised kodanikuühiskonda esindamas parlamendis saadikutena ja naistel ja meestel on võrdsed võimalused. kaheksakümne viiendal aastal Argentiina ratifitseeris ÜRO konventsiooni, mis puudutas lastevastase diskrimineerimise kaotamist. meie oleme Ladina-Ameerika saarelt öelnud teerajajaks, kui me räägime soolise võrdsuse võrdõiguslikkuse edendamisest. üheksakümne esimesel aastal oli Costa Rica ja Argentiina esimesed riigid äh, Ladina-Ameerikas, äh, kus viidi sisse kvoodid, kolmkümmend protsenti naisi valimisnimekirjadesse. see tähendas seda, et äh, naiste esindatus parlamendis hüppas viielt protsendilt kolmekümne seitsmele protsendile ja seda siis Argentiina parlamendis. aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kuus ratifitseerisime me äh, konventsiooni, mis oli suunatud naistevastaste vägivalla vormide kaotamisele. Äh, vaatasime, kuidas oleks äh, võimalik võidelda erinevate diskrimineerimisvormide vastu, aga keskendusime ka psühholoogilisele, sotsiaalsele naistevastasele vägivallale muuhulgas äh, selle konventsiooniga liitumine ja selleteemalise seadusandluse ratifitseerimine tähendas seda, et aastal kaks tuhat üheksa kiitsime me heaks seaduse Äh, mille eesmärgiks oli võidelda ja kaotada mis tahes naistevastane vägivald. väga oluline on mainida ka seda, et äh, see ei ole seotud mitte ainult parlamendi tööga, vaid äh, õigussüsteemiga laiemalt. üks Argentiina ülemkohtu kohtunik avas ka naiste jaoks mm, koha ja, ja see muutis olukorda ka kohtusüsteemis. aastat kaks tuhat kolmteist Äh, määratleti äh, feminitsiid äh, Argentiina karistusseadustikus kuriteona ja see oli suureks teetähiseks meie riigi ajaloos aastal kaks tuhat kolmteist ja paljud teist, kes te siin olete, mäletate seda, oli väga oluline aasta. me vaatasime muuhulgas ka seda, kuidas parandada töötingimusi nende naiste puhul, kes kodus töötavad kuidas saaks tagada selle, et kodus ja kodust väljaspool tehtav töö saaks võrdselt tasustatud? me tahtsime suurendada kodus tehtava töö väärtust, selle tunnustamist tasustatud tööna ja tahtsime kaitsta neid naisi, kes seda tööd teevad. aastal kaks tuhat kolmteist allkirjastasime me erirežiimi, mis puudutas kodu tööde tegijaid, kellest enamus on naised ja kes on väga palju aega pühendanud kodus töid tehes. me Äh, püüame ühiskonnas ka äh, staatus anda nendele naistele. nüüd viimastel aastatel oleme me näinud äh, seda, et Argentiinas on järjest rohkem seadusi võetud vastu, mille eesmärgiks on olnud äh, edendada naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust. väga paljud on juba ära tehtud, me oleme vaadanud ka positiivse diskrimineerimise võimalusi, aga mina leian ja ma arvan, et minu kolleegid on minuga nõus Äh, siis praeguseks on meil olulisi instrumente selleks, et tagada sooline äh, võrdõiguslikkus. aastal kaks tuhat seitseteist võtsime me vastu seaduse, mille eesmärgiks oli äh, tagada naiste osalusprotsendi tõus valimisnimekirjades kolmekümnelt viiekümnele protsendile ja see tähendab äh, võrdsust, viiskümmend protsenti naisi, viiskümmend protsenti mees, mehi äh, kandidaatide hulgas. Äh, ja see mm, peaks siis tagama võrdsed võimalused naistele ja meestele valimistel osalemisel äh, ja äh, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal kasutati seda režiimi esmakordselt ning kongressis on meil nüüd viiskümmend protsenti naisi suur,. suur-suur aitäh! andsin teile omalt poolt kiire lühikese ülevaate olukorrast Argentiinas, aitäh! suur tänu! ja nüüd äh, saab sõna Lorena Matsen, palun. Muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, buenas tardes. suur aitäh. kõigepealt äh, tere päevast kõigile ka minu poolt. me oleme täna siia tulnud äh, selleks, et siin parlamendis kõnelda selleks, et näidata, mida me oma koduriigis Ladina-Ameerikas ära oleme teinud. tahaksin tänada kõiki neid äh, naisi, kes on läbi ajaloo võidelnud, eriti minu koduriigis naiste äh, õiguste nimel, võiksin siin erinevaid nimesid välja tuua, kes seda teinud on. Nad on teinud äh, kõike seda selleks, et meil oleks rohkem õigusi ja paremad võimalused ma arvan, et me kõik äh, oleme ühel meelel äh, eesmärgi nimel, äh, mille nimel me siin võitleme, Euroopa Parlamendi saadikud, kõik parlamendisaadikud, teame me, et me peame aktsepteerima sellega, mis on erinev ja need erisused võimaldavadki meil paremaks saada, võimaldavad meil ühiskonnana areneda ja sellepärast me oleme alati pilgud Euroopa poole pööranud. Teie ehm, olete meile eeskujuks ja Ladina-Ameerika kontekstis on oluline rääkida sellest, milline on kohapealne olukord ehm, Mm, ma tean inimest, kes suutis liikuda edasi äh, ajal, kui see ei olnud võimalik. Florentina Gomez Miranda äh, oli Argentiina poliitik, äh, kes esitas üle saja viiekümne projekti, mis olid mõeldud naiste hüvanguks. see, need puudutasid võrdse palga tagamist, lahutusõiguse tagamist seetõttu on nüüd äh, naistel õigus otsustada, kas jääda mm, äh, üksikuks või abielluda. Äh, tema esitas ka vabatahtliku abordi alase mm, eelnõu ja toona Argentiinas abordist ei räägitud ja me saime arutada teemat, mis puudutas naiste otsustusõigust nende oma kehade üle. see kõik on väga oluline, on väga palju ebavõrdsusi olnud, palgalõhe on ük-, üheks näiteks selle kohta ja meie toonane võitlus ei näidanud mitte ainult meie koduriigile, vaid kogu maailmale seda, et me oleme valmis võitlema. terve maailma pilgud olid meile pööratud ja kui naine, ükskõik kus ta elab, peab elama olukorras, kus tema õigused on haavatud ja kus ta on ise haavatav, siis ei ole see mitte ainult selle naise probleem, vaid see on kõigi probleem. see probleemistik ei puuduta mitte ainult minu koduriiki, vaid see puudutab meid kõiki. ja me ei tohi sellega leppida. me peame oma sugudesid toetama Äh, me peame nende kannatustele kaasa elama ja kui selle projektiga Argentiinas välja tuldi, mis seda puudutas, kui seda arutati, äh, siis äh, seda tehti parteiüleselt ja enamjaolt olid need just naised, kes sellega tegelesid ja nad olid erinevatest parteidest, erinevate sotsiaalsete taustadega, erinevatest organisatsioonidest ja selles arutelus äh, oli näha äh, erinevaid aspekte, eetika, religioon ja nii edasi ja see kõik toimus väga kõrgel tasandil. see võimaldas äh, meil arutada teemasid, erinevaid teemasid ja me keskendusime sellele, kes me oleme, millised me oleme ja mida me peaksime ära tegema selleks, et saada paremaid äh, võimalusi ja tulevikuväljavaateid. ma ei taha pikemalt siin nüüd sõna võtta, kuid ma tõesti arvan, et me peaksime selle peale mõtlema <clears throat> käes on naiste sajand ja seda eriti Argentiinas. me oleme näinud, et äh, meil on õnnestunud edasi liikuda, võita naistele palju õigusi juurde. sageli pakuvad äh, meile tuge just seadused, aga äh, sisulise poole pealt on vaja veel palju ära teha, enne kui neid seadusi ja seadusega ette nähtud tõesti ka tagatakse ja jõustatakse. ehk siis ähm, võrdsed võimalused peavad olema tagatud kõigile, need peavad äh, ületama riigipiire, partei piire, siin ei ole ruumi silmakirjalikkusele mm me peame jätma kõrvale mingid parameetrid. õiguslik, õigus abordile oli tervishoidu puudutav küsimus, me ei taha, et naised peavad surema abordi tõttu. meie pooldame seda, et igaüks saab ise oma keha üle otsustada. me tahame, et ei oleks äh, naisi, kes äh, peavad rahapuudusel äh, nurgaarstide poolt viidud, läbi viidud abordide tõttu surema. suur aitäh! järgmisena saab sõna Gabriela Estevest, palun. suur aitäh! kõigepealt tahaksin tänada Monikat ja Liriat. Nad täna siin küll ei ole, kuid meil on täna väga suur au siin olla ja rääkida teile olukorrast Argentiinast. suur aitäh teile mm, siia tulemast. mina tahaksin rääkida sellest, mida see kogu protsess ja naiste liikumine meile tähendab. see kõik on seotud meie riigiga, kus viimase kolmekümne aasta jooksul on naiste küsimusi arutatud. näiteks küsimus, mis puudutas vabatahtlikku aborti, arutati ka äh, aga tegemist on soolise küsimusega ja selle arutelud on kestnud aastaid ja avalikkuse ette jõudsid need teemad Una Meenose abil, tegemist on liikumisega, mis pandi kokku nii-öelda maailma tasandil, kuid Argentiinas see tegeles selle teemaga, et naise, naiste mõrvade äh, probleem kõrvaldada. meie riigis on väga palju äh, naisi, kes on mõrvaohvriks langenud, naisi tapetakse ning äh, statistilised andmed näitavad, et äh, Argentiinas tapetakse iga kahekümne kahe tunni tagant üks naine ja seetõttu oli meil vaja sellist liikumist ja aastal kaks tuhat viisteist me nägime väga tõsist soopõhist vägivalda ja tegemist on tõesti suure probleemiga, mis on järjest teravamaks muutumas. naised langevad kultuurilise vägivalla ohvriks ja igapäevaselt nõuab see inimelusid. kui me nüüd seda avalikkuse ees arutama hakkasime, siis äh, on selle teemaga seotud kõik erinevad soolised probleemid, näiteks abordi küsimus on siin väga oluline, eh, sest eh, siinkohal me peame rääkima kehavastasest vägivallast, eh, nurgatagused abordikliinikud põhimõtteliselt ongi vägivalla, naistevastase vägivalla sünonüümiks. Argentiinas on väga paljud naised pidanud ebaseaduslikult aborti pidi läbi äh, laskma viia, sageli neil ei olnud ka piisavalt raha, nad sageli surid äh, või said eluaegseid äh, tüsistusi läbi viidud abortide tõttu. ehk siis varasemalt tuli naistel ebaseaduslikult neid aborte läbi viia, aga tegemist on naiste kehade vastase vägivallaga ja seetõttu sai alguse üks oluline liikumine ja seal osalesid esmajoones nooremad naised. ma äh, näen ka, et siin saali tagaosas on väga palju noori naisi. Argentiinas selle arutelu puhul olid aktiivsed just naised, noored naised, naised, isegi tüdrukud alates kolmeteistkümnendast eluaastast, kes pidevalt tõstatasid seda probleemi, seda probleemi, et neil ei ole õigust otsustada oma kehade üle et nad ei saa ise otsustada abordi kasuks, mis viidaks läbi turvalistes tingimustes poliitiliselt rääkides on sellise arutelu äh, avamine äh, parlamendis olnud suureks sammuks ja äh, see arutelu ähm, oli arutelu, mida juhtisid kaks ähm, erinevat poliitiliste parteide esindajad ja siis äh, hakati rääkima riiklikul tasandil vabatahtlikest äh, abortidest. parlamendisaadikud äh, vedasid seda debatti, me olime kõik feministid ja arutasime neid teemasid. me arutasime neid teemasid, need olid parteiülesed, põlvkondadeülesed teemad tegemist oli aruteluga, kus oli väga suur osalusprotsent, jah, loomulikult mõned olid äh, abortide poolt, teised jälle vastu, aga tõesti, arutelud toimusid, need olid väga süvitsi minevad. tegemist oli ajaloolise hetkega ja me saime sel teemal arutleda. tegemist oli ajaloolise teetähisega, sellepärast et sellistel teemadel me parlamendis enne arutelusid pidanud ei olnud siis liikus see teema edasi senatisse ja seda arutati ka seal. Buenos Aireses äh, oli üle kahe miljoni naise. Nad olid äh, tulnud erinevatest piirkondadest, erinevatest elu, erinevatelt elualadelt ning nad lootsid, et äh, hääletamine toimub ning et nad saavad selle õiguse lõppude lõpuks sageli äh, on äh, selliste teemade puhul äh, kõige olulisem esindatus parlamendis ja mõnikord ei ole võimalik parlamendis saavutada seda, mida ühiskond tegelikult tahab. suur osa ühiskonnast tõesti tahtis seda. ja esindatus oli senatis ka väga hea, aga samas ei olnud ikkagi võimalik ühiskonna nõudmisi täita ja selline strateegiline liit, mille me suutsime kokku saada Argentiinas Äh, naiste liikumiste taustal ja see oli ka põlvkondadevaheline. Äh, oli veel ka teisi strateegiaid. ja teisi organeid ja asutusi, kes võitlevad äh, nende inimeste eest, kellel on teistsugune seksuaalne sättumus enamusest tegemist on erinevate organisatsioonidega, kõik nad on feministid ja nad äh, võitlevad äh, selle nimel, et äh, ka transseksuaalid ja, ja seksuaalvähemuste esindajad oleksid esindatud tööturul ning ka naised erinevatest parteidest teeksid sõbralikult koostööd selleks, et tagada võitlus nende õiguste nimel. eesmärgiks on need õigused seaduseks muuta, et me saaksime liikuda edasi äh, võrdsematel alustel, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Jimena Lopes, palun! suur aitäh kõigile! mina saan nüüd äh, viimasena sõna tere päevast kõigile. ka mina pean äh, midagi ütlema pärast seda, kui minu kolleegid kõnelesid. me kõik võitleme tulihingeliselt naiste õiguste eest ning äh, meie näeme maailma sotsiaalse õigluse vaatepunktist ning äh, me tõesti toetame oma sugudesid, me oleme pärit erinevatest parteidest, erinevatest sektoritest mõned tulevad äh, sotsialistide ridadest, teised teistest ridadest. ja mina arvan, et äh, selleks, et mõista Argentiinat, äh, tuleb mõista järgnevat. Argne-, Argentiina kannatas ühe julmema diktaatorluse all Lõuna-Ameerikas. inimestel ei olnud õigusi ning lõpuks äh, suudeti see seljatada, naised olid need, kes läksid Plaza de Mayole. Ähm, naised olid need, kes võitlesid äh, selle ajaloolise hetke nimel. naised läksid tänavatele. Äh, ja seda ka siis, kui Piketeero liikumine taas alguse sai ja feministid jõudsid poliitikasse ning see liikumine on olnud piiriülene, poliitiliste parteide piiride ülene, meil on sellist liikumist vaja ja Euroopas arutatakse ka seda. me eh, tegeleme soolise võrdõiguslikkuse küsimustega ja meie argentiinlastena vaatame kaasatuse küsimust ka, me vaatame, kuidas tagada heaolu, sotsiaalne kaasatus, sotsiaalne pakt on olnud vaja uuesti käima lükata pärast aastatepikkust konflikti ja sõda, aga on endiselt haavu, mida ei ole võimalik parandada. ja äh, me peame arvesse võtma ka teatud poliitilisi tsükleid. me näeme, et äh, võlakoorem on väga suur, aga esmakordselt ajaloos on Argentiina olukorras, kus ta saab äh, seista silmitsi nende eh, suurte ajalooliste väljakutsetega. meil on eh, ka mm, suuri väljakutseid veel. me peame keskenduma poliitikate väljakutsetele, me peame vaatama, mida saaks parandada. peame vaatama, kuidas eh, iga erinev teema mõjutab ka naiste elusid, sotsiaalsed, kultuurilised, majanduspoliitikad, kõik need erinevad poliitikad mõjutavad soolist võrdõiguslikkust ja sugusid. ja see on väga sümboolne kõik, sellepärast et me peame siin rääkima ka neljandast rohelisest lainest, milleks on see naiste liikumine, feministide liikumine nüüd on feministid jõudmas ka täidesaatva võimu ridadesse ja me peame vaatama, mm, kuidas veelgi rohkem olla poliitikas kaasatud äh, Argentiinas kui me räägime selle naiste ministeeriumi loomisest, siis see on suur väljakutse. meil on vaja palju veel teha, praegusel hetkel on kõik nii-öelda eraldi kastides ja nüüd me püüame teha tööd võrgustikuna, see on uus lähenemine, mida nüüd institutsioonides on rakendama hakatud. ja ja meil on ka olukord olnud, kus naisi äh, tapetakse. ning äh, ühe konkreetse ohvri isa tõstatas küsimusi, Mikaela oli üheksateist, lahkus diskoteegist, äh, ta oli üliõpilane, aga ta mõrvati ja seda tänaval, keset tänavat. olukord oli kohutav, kuid äh, tulemus või selle tulem äh, oli paradoksaalsel kombel see, et see võimaldas äh, hakata meil rääkima äh, sugude küsimusest õiguslikus plaanis, toimusid üldised arutelud, me saime hakata soopõhist vägivalda lahkama, teemasid, mis puudutavad seksuaalset ahistamist töökohal, meil oli võimalus sellest vägivalla dünaamikast tulenevalt hakata rääkima nendel teemadel, võrdne töötasu võrdse töö eest, me saime tõstatada kõik ebavõrdsuse aspektid, neist rääkida. ja nüüd me tahame legaliseerida äh, abordi, me oleme selle nimel võidelnud juba viimased viisteist aastat ja see näitab seda, et äh, poliitilised muutused meie ühiskonnas tulenevad äh, äh, feministlikust loogikast, meie saame mängida keskset rolli nendel olulistel teemadel, äh, eriti nendel teemadel, kus soolised erinevused on kõige suuremaks probleemiks. näiteks kui me, eriti kui me mõtleme vägivalla peale, ka majandusliku vägivalla peale ning äh, ähm, lisaks äh, on võimalik äh, ka riiklikke programme kasutada, kus on võimalik abistada ka transseksuaalseid inimesi. oluline on aidata inimesi, kes on liigselt sõltuvad kellestki, sõltumata sellest, kas ta on täiskasvanu või, või vanur juba me peame keskenduma ka tasustamata tööle. selle olulisust tuleb rõhutada. sellise, sellist tööd tuleb tunnustada. ja see peab olema kaasatud tööturule. meil on äh, Argentiinas suur probleem, kolmkümmend protsenti elanikkonnast on vaesuse piiril praegusel hetkel ja üle poole sellest kolmekümnest protsendist on naised ja ka Argentiinas oli majanduskriis ja vaesus on naise näoga ka äh, Argentiinas äh, naised on äh, vaesuse lõksu langenud, aga oluline on nüüd äh, aidata neid naisi, kasutades näiteks kooperatiive või muid süsteeme. lisaks sellele on äh, inimeste kodudes töötavad äh, naised. sageli saavad nad liiga vähe palka, alla miinimumi nad on marginaliseeritud ja meil on väga hea meel, et Euroopa Parlament meid siia külla kutsus ja me peame tõesti ütlema selle välja, et Argentiina on edasi arenenud äh, soolisest aspektist lähtuvalt, kuid endiselt tuleb jätkata oma võitlusega ja praegu on peamiseks võitluseks vabatahtliku abordiõiguse tagamine. Äh, Lorena äh, juba ütles, et et me tegelikult ei poolda aborte, aga me oleme ebaseaduslike mm, abortide vastu. meie usume, et kõik inimõigustega seonduv peab olema tagatud seaduslikult ja, ja sellel peab olema riigipoolne tugi. suur aitäh! suur aitäh selle pildi eest, mille te meile nüüd pakkusite ja nüüd on meil aega arvamuste vahetuseks. kõigepealt saab sõna Samira Rafael ja siis Monika yes.. Yes, thank you very much, Chair, thank you for. suur tänu, proua esimees, aitäh, et siia olete tulnud. mul on väga hea meel, et Eurolati naistefoorumi juhina saan teiega vestelda ka homme. ja mul on hea meel selle rolli üle, mis meil siin on ja tahan väga selgelt välja öelda, et eriti just naised Euroopa Parlamendis äh, toetavad teid teie missioonis ja mõistame ka teie ees seisvaid väljakutseid. mis puudutab naiste tagakiusamist, eriti äh, poliitikas, diskrimineerimine samuti seal. tahaksin küsida, mida te planeerite konkreetselt äh, teha selleks, et selgelt välja öelda, et võitluses äh, olla väga otsusekindlad ning seda ka siis poliitikas ja avalikes rollides, sest ka meie kogeme seda siin Euroopas teiseks, hiljuti käisin ma Panamas Eurolati äh, delegatsiooniga ning oli väga selge, et äh, on väljakutsed, mis puudutavad teatud etnilisi äh, naisterühmi. ma ei tea, mida te sellest arvate ning kas seda probleemi ka tunnustatakse näit-, näiteks mulattide osas, mida te teete selle äh, konkreetse rühmituse huviks oma riigis, aitäh ja jään kohtuma meie, ootama meie edasisi kohtumisi. Monika, Liina, Maria Manuel ja nii edasi. lihtsalt üksteise järel. suur tänu tahaksin samuti tänada Argentiina parlamendi saadikuid. tahaksin teid õnnitleda nende äh, äh, parteide esindamisest, te kõik olete erinevatest parteidest, aga samas olete ühinenud naiste õiguste eest seismisel. aitäh ka suursaadikule ning kogu äh, saatkonna meeskonnale Eh, logistika korraldamise eest, selleks et meie külalised on siia jõudnud. aitäh selle võimaluse eest seda teemat käsitleda. tegemist on niivõrd keerulise ja tähtsa probleemiga. Eh, naiste ähm, kontroll oma keha üle on niivõrd oluline teema, tegemist on sotsiaalse liikumisega, mis Argentiinas on kaasa toonud teatud tulemused. oleme kuulnud ka väiteid, et tegemist on valgenahaliste ja rohenahaliste äh, inimeste järeltulijatena, see roheline sümboliseerib midagi niivõrd erilist, me kõik teame, mida see tähendab. rääkides sellest liikumisest Argentiina tänavatel, mõistame me Äh, seda, mida te peate läbi elama parlamendisaadikutena. ma tean, et hetkel olete tõenäoliselt puhkusel, aga ja olete pingutanud selleks siia tulla. mida meie omalt poolt saame teha rahvusparlamentide poolt, mida saame me teha siin Euroopa Parlamendis, aitäh! aitäh, Liina, palun. suur tänu. ka mina jätkan hispaania keeles. kõigepealt sooviksin teid tänada selle jõupingutuse eest tulla siia. jah, ma tean, et tegemist on praegu puhkuste ajaga, aga teie pühendumus on niivõrd suur, et te olete ennast ohverdanud siia tulles. sooviksin tänada ka Evelini kui me tegime selle ettepaneku teid siia kutsuda, siis Evelin aitas mind ja Monikat seda korraldada, seega aitäh, proua esimees, nende jõupingutuste eest. tegemist on väga bürokraatliku institutsiooniga, sina hõlbustasid selle tegevuse asetleidmist. see kohtumine on oluline ning see arvamuste vahetamine, äh, suhtlemine see võitlus võrdõiguslikkuse ja sõltumatuse eest, oma, võimu saavutamine oma kehade üle on väga tähtis kõikidel tasanditel, igal pool, kõigi naiste hulgas, kõikide sotsiaalsete klasside hulgas, etnilistes rühmades, kogu see võitlus meie kehade nimel Argentiinas abordiõiguse eest võitleme, teistes riikides selle nimel võitlemine, et äh, äh legaliseerida surrogaatema, asendusemadus, ka see, et äh, USA-s naisi vangi pannakse, osasid sunnitakse aborti tegema, teisi jällegi, kes ei saa emadeks on raskustes, teisi jälle kohustatakse emadeks olema aga see kõik on osa samast võitlusest. me peame rääkima sellest, kuidas äh, naised enda eest seisavad erineval viisil, aga samas on probleem üks ja sama, me kõik võitleme sama asja nimel me peame teadlikkust laiendama, me peame selle nimel tegutsema, mitte meie enda hulgas, kes me juba oleme veendunud, vaid me peame teavitama ja veenma ka teisi selle teadlikkuse nimel peame me oma eetikat kujundama naiste õiguste eest seismisel ning teie Argentiinas panustate olulisel viisil, ütlesin seda hilja, varem ka Monikale. Te olete meile heaks näiteks naiste õiguste eel seismisel, demokraatia eest võideldes. ja see on väga tähtis. ma tean, et naiste tähtsus demokraatia eest võitlemisel on olnud väga suur ma ei taha siin kõlada apokalüptiliselt, aga see, et demokraatia on ohus väga paljudes maailma paikades. naistevastane liikumine, äh, naiste kontrollimise soov, demokraatiavastane liikumine. Äh, tegemist on praegu väga olulise hetkega, me peame tegutsema, me peame selle vastu võitlema, me peame võitlema võrdõiguslikkuse eest, oma sõltumatuse eest, kontrolli üle oma kehade puhul. me pingutame eh, eesliinil eh, demokraatia eest. ja loodame, et seda tüüpi kohtumisi saab meil olla mitmel korral ja küsisin ka Monikalt, kuidas me saaksime paremini koostööd teha, aitäh. suur tänu, Maria Manuel suur tänu. mina võtan sõna portugali keeles, õppisin küll ka hispa-, alustasin hispaania keeles, aga mina kuulun Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ja Eurolaati delegatsiooni ja olen ka selle komisjoni liige siin. kõigepealt sooviksin tänada teid siia tulemast ja sooviksin teid tänada selle võitluse eest teie riigis ja selle eest, äh, mida te olete siin täna meiega jaganud. ja kindlasti kuulsime ainult mõningaid detaile teie tööst ja mitte kõike selle kohta. tahaksin ka öelda, et siin parlamendis on oluline pühendada aega võitlusele erinevate teemade nimel. Strasbourgis eelmisel nädalal arutasime me Äh, naiste suguelundite moonutamise teemad. ja tegemist on tõsise probleemiga. Äh, see on oluline meile, kuigi see meid niivõrd otseselt ei puuduta, me tunneme, et tegemist on millegiga, mis meid äh, siiski mõjutab ja sellest, see ei peaks olema enam teemaks tänapäevases maailmas. lisaks muud teemad minu riigis pidi toimuma kaks rahvahääletust selleks, et aborti legaliseerida, esimesel korral ei läinud see läbi ja me pidime veel teist korda võitlema selleks, et seda dekriminaliseerida. võib olla selle poolt või vastu, aga see ei saa olla kuritegu, kui naised äh, trepikodades surevad, nagu meie rääkisime oma kampaaniates väga oluline on arvesse võtta, et ei ole mingeid iseenesestmõistetavaid ähm, õigusi. me näeme seda ka Euroopas praegu, me näeme õigusi, mille puhul me arvasime, et me oleme võitluse võitnud ja arvasime, et me ei pea uuesti tänavatele tulema, aga nüüd näeme, et me peame olema väga tähelepanelikud ja seda kogu aeg, sellepärast et äh, alati võib tekkida tagasilööke mõnikord peame ka võitlema selle nimel, et tulevasi äh, ebavõrdsusi äh, ennetada. täna me sellest küll ei räägi, see ei ole just teie teema, aga võib-olla oleks konstruktiivne rääkida äh, ka sellest, näiteks mis puudutab naiste esindatust tehnoloogia valdkonnas, see osutub tulevikus probleemiks, sest see on see, kus me näeme suurimat töökohtade kasvu, parimaid palku ja sellepärast peame me täna tegema tööd oma tüdrukutega selleks, et seda võitlust ei peaks tulevikus ette võtma. Eurolati äh, delegatsiooni koosseisus Panamas äh, ja see on tõesti äh, parim osa, kus me nägime äh, Ladina-Ameerika probleemide Äh, analüüsi, vahetasime mõtteid ning tegemist oli väga tähtsa, olulise osaga meie kohtumisest ja ma tahaksin jätkata sellist koostööd kõigi teiega, selleks et järgmise Eurolet Assamblee ajal Santa Fe's Argentiinas saaksime me taas kord jätkata mõningate teemade käsitlemist, mis teid täna siia tõid Te võite alati loota meie solidaarsusele. kõik need teemad, mille puhul me isegi arvame, et me oleme võitlused võitnud vähemalt osades äh, liikmesriikides, äh, võib olla tegemist teemadega, mis võivad leida taaskäsitlemise vajadust. aitäh, Diana, palun. suur tänu, kõigepealt aitäh sellest, et olete siia parlamenti tulnud ja rääkinud oma võitlusest. ma mõtlen alati, et sellises äh, keerulises olukorras võib olla äh, järelmõju, äh, mis võimendub laiemalt geograafiliselt. mina esindan Roheliste fraktsiooni ja osalen samuti Eurolati töös. paljud fraktsioonid siin parlamendis on feminitsiidi osas samuti eh, kampaaniaid, teavituskampaaniaid korraldanud ja sel aastal eh, soovisime me eh, selle teema osas vaadata seda, käsitleda seda vägivalda mitte ainult Mehhikos või Argentiinas, aga ka siin Euroopas ning see puudutab ka politsei ja õiguskaitseasutuste vägivalda. vägivalda, mis äh, selles pat-, patriarhaalses süsteemis aset leiab see, kuidas me muudame seda väga mehelikku keskkonda ja sellega seoses ka küsimus, meil oli paar nädalat tagasi äh, Äh, kokkupuude äh, Argentiina äh, juristiga, kes siia ei saanud tulla, aga ma tahaksin küsida, kas teil on midagi välja tuua ka sellest valdkonnast, mis puudutab politsei ja õigusasutuste teed? Jevgeni, palun. aitäh, tahaksin samuti tänada, mida juba on väljendatud aitäh ka Evelinile, kes oli alati avatud äh, arutelude korraldamiseks äh, praktiliselt kõigil teemadel. olin ka kohtumisel Argentiinaga, see oli suurepärane äh, võimalus ja õppisin väga palju ja tajusin väga paljusid paralleele teie võitluses reproduktiivõiguste eest ning võitluste eest Hispaanias naiste poolt me peame tegema koostööd valitsustega nii Hispaanias kui ka Argentiinas. meil on soolise võrdõiguslikkuse ministeeriumid ning loomulikult on see naiste meeleavalduste tulemus, mis on valitsuse reaktsiooni kaasa toonud, mille tulemusel on meil ministeeriumid ja ma olen kindel, et äh, valitsuse liikmetest naised on samuti seismas naiste õiguste eest. meil on selle kohta mitmeid äh, näiteid, näiteks ka üks parlamendi noorim liige siis äh, Ladina-Ameerikas. kolleegid juba viitasid siin millegile ja see tõstatati ka kahepoolsel kohtumisel. minu arvates on oleks väga huvikal, huvitav kuulda, äh, täiendavalt äh, infot selle kohta, mis puudutab tegevust institutsioonides. ma olen Euroopa Parlamendi saadik, aga olen ka äh, feminist ja me teame, et feminism on väga mitmekülgne. tegemist on siin väga kirju olukorraga. Teie puhul ja ma tean, et see on ka mõningaid konflikte kaasa toonud, kuidas te olete seda käsitlenud, mina ütlesin Samirele, me peame naisi toetama, selles ei ole mingit kahtlust aga samas on meil mõningaid tõsiseid raskusi, kui me räägime see seksuaal- ja reproduktiivõigustest ning nende sissetoomi, teemade sissetoomisest teksti. meie soovime seda parlamendis, aga nõukogus on riike, kus äh, näiteks äh, Poola ja Bulgaaria kustutavad selliseid äh, viiteid. Hispaania puhul on meil ka mõningaid raskusi. kuigi meil on õigusloome olemas, mis on äh, üsnagi hea, nii äh, põhiseaduskohus kui äh, kus seda käsitletakse ning seksuaalharidus koolides erinevad teemad, mida kindlasti peab käsitlema räägime Hispaanias sellest, kuidas tagada vajalik seksuaalharidus koolides ja kuidas teie nende teemadega toime tulete, aitäh tulemast! aitäh, küsimusi, küsimusi ja märkusi ja mina tahaksin samuti esitada küsimuse, kõigepealt üks äh, kommentaar. aegadel, kus paljudes riikides on tagasilöögid, on veelgi olulisem see, et teie olete siin ja et meil toimub see arvamuste vahetus, sest me näeme edusamme teie puhul, kõik need, kes soovivad äh, taganeda, äh, raamistavad seda olukorda selles suunas, aga kui meie ühiselt äh, positiivselt reageerime, ütleme, vaadake, siin on need fantastilised naised Argentiinast ning nad seisavad naiste õiguste eest, see esindab midagi ja meie saame seda Euroopa Liidus samuti kasutada toetusena meie poliitilises töös. ja seega on niivõrd hea, et meil on see mõttevahetus. ja hommikul lõime me soolise süvalaiendamise võrgustiku ja parlamendi president oli siin ja ta rääkis väga edumeelselt, avaldades meile täielikku toetust selles töös. see eh, tehniline teema samuti, kuidas eh, see eh, võiks Euroopa Parlamendis aset leida, et meil oleksid raportöörid, vastutavad raportöörid kõikides komisjonides ja äh, seksuaalne tagakiusamine peab samuti olema arvesse võetud. võib-olla on siis ähm, midagi, millest lähtuvalt äh, saame äh, siis seda ära kasutada, ka meie siin Euroopas õpime, et igas komisjonis on olukord erinev ja midagi saab arvesse võtta lähtuvalt äh, meie dialoogist, seega aitäh teile. nüüd, mis puudutab äh, küsimust, kuidas teha koostööd ka soolise süvalaiendamise osas tulevikus, Eurolat on midagi praktilist, see on juba olemas ja struktureeritud dialoog äh, ÜRO tasandil New Yorgis näiteks äh, ja mingil hetkel räägiti ka sellest, et kõik naised peaksid ühinema, ükskõik kust nad pärit on, aga Ladina-Ameerika naised ja äh, jagavad tõesti ühiseid väärtusi ja ma, me saaksime teha ka tehnilise tasandi koostööd ja nüüd annaksin teile uuesti sõna ja teeme samamoodi, nagu alustasime, et äh, siis äh, alustuseks siis palun, Sofia. aitäh. tahaksin viidata konkreetselt esimesele küsimusele poliitiline vägivald on midagi, mille osas me oleme minu parteis väga palju ära teinud. mina tegelen naiste teemaga meie parteis naiste poliitiline osalus on äh, üks äh, teemadest äh, ning poliitiline vägivald on samuti asi, millest me räägime. täna hommikul rääkisime sellest, kuidas me takistusi eemaldame. naiste võimekuses ei ole mingisugust küsimust, naised on väga suutlikud ja hästi ette valmistanud vastutavatel kohtadel olema, aga samas on meil raske sinna jõuda väga oluline on eemaldada neid äh, takistusi nii e, era- kui avalikus sektoris. vastavad äh, seadused ning soopõhine vägivald panid meid mõtlema, mida me oma äh, parteis tegime poliitilise vägivalla väljajuurimiseks. Need teemad kerkivad äh, esile ja me peame reageerima kogu poliitilisel tasandil. me koostasime äh, äh, vastavad eeskirjad, juhul kui keegi tunneb, et ta on sellises olukorras, kus nende õigusi äh, ei austata. nagu seksuaalne, psühholoogiline või muu vägivald siis äh, meie partei reageerib äh, sellistele olukordadele. Argentiina kongressis on samuti mitmeid ettepanekuid, mina koostasin aga konkreetse protokolli, mis oli paremaks vahendiks nende teemade käsitlemiseks ja olukorrast teavitamisel poliitilises valdkonnas. ja me kõik äh, tegutseme selle ka ÜRO tasandil, näeme edusamme. mis puudutab kaitset vägivalla vastu kaks tuhat üheksateist aastal, on hea, aga meil on vaja veelgi konkreetsemaid meetmeid poliitika osas ja selleks, et me saaksime ka muudes aspektides edasi liikuda, aitäh! suur tänu, Lorena, palun! aitäh! tahaksin korrata midagi, millele ma alguses äh, viitasin. õiguste äh, tekstilt tegudeni jõudmine on äh, sageli keeruline. me peame asju muutma nähtavamaks ning naiste õigusi on edendanud ka tehnoloogilised edusammud, sotsiaalmeedia võrgustikud läbi selle oleme me suutnud äh, teha ettepanekud äh, nähtavamaks ja tegutseda. me ei saa tegutseda ainult õigusloomelisel tasandil. meil on vaja sooperspektiiv tuua kõikidesse avalikesse äh, valdkondadesse, me peame oma ühiskonna uuesti läbi mõtlema ning äh, seda perspektiivi rakendama, see ei puuduta mitte ainult õigusloomet, me teame, et me saame teha väga palju eh, edusamme sellel tasandil, aga kui me ei näe, et reaalsus eh, oleks kooskõlas, on kooskõlas õigusloomega, siis ei ole see loogiline ja sellepärast minu arvates on meil vaja eh, rohkem selliseid arvamuste vahetusi, kus me saame oma jõupingutused koondada mina olen Patagoonia piirkonnast ja me näeme seal väga paljusid kogukondi, kes äh, on üsnagi eraldatud ja kus ei ole võimalusi äh, nähtavust äh, suurendada läbi sotsiaalvõrgustike, neil ei ole näiteks seal wifi'd. ja seal on meie ülesandeks esindajatena tõesti nendeni jõuda ja tõesti neid ka tõeliselt esindada näiteks äh, põlisrühmades naiste äh, kaitse, me peame tõesti tegutsema, me peame olema väga aktiivsed äh, ja me peame ka läbi mõtlema riigi sooperspektiiviks selleks, et igasugused valitsusotsused seda arvesse võtaks mis puudutab uusi ettepanekuid, siis homme on väga oluline päev Argentiina naistele. meil toimub meeleavaldus kongressi ees ja me nõuame uue seadusettepaneku esitamist, mis puudutab äh, seaduslikku aborti ja loodetavasti saate sellel olukorral silma peal hoida, nagu ma ütlesin, siis on see nähtav ka sotsiaalmeedias ja kutsuksin teid üles ähm, homme meiega ühinema, äh, ühenema nende tuhandete naistega, kes äh, meelt avaldavad. nüüd tulles äh, feminitsiidi juurde, siis Argentiinas on väga kõrge määr iga kolmekümne tunni ajal sureb üks naine selle tõttu, me oleme teinud küll edusamme, aga samas on meil vaja eelarvevahendeid soopoliitikateks ja tegevuste jaoks. meil on veel pikk tee käia. igasugused kahtlased asjaolud surmal naise puhul peaksid minema arvesse kui potentsiaalne feminitsiid mu kolleeg on selle teemaga põhjalikult äh, tegelenud. ja nende kuritegude toimepanijad äh, arvasid äh, sageli, et tegemist on erineva mõrvaga kui mingisuguse muu olukorraga. me peame korraldama rohkem ümarlaude arvamuste vahetusi selleks, et me tõesti saaksime ühineda ja luua neid sidemeid, mida naistel on vaja selleks, et edasi liikuda. Äh, Gabriel, Gabriela, please. Gabriela, palun. suur tänu kõigepealt ka mina. tahaksin natuke rääkida poliitilisest vägivallast poliitiline vägivald on äh, nüüd äh, uus äh, seaduses kirjeldatud vägivallaliik ja eelmise aasta kongressi viimastel istungitel nägime, et, et tõesti seda võetakse arvesse ka naistevastase vägivalla õiguses ja esitatakse erinevaid projekte, kus on arvesse võetud seda uut vägivallaliiki äh,, poliitiline vägivald ja ähm, see ei puuduta mitte ainult naisi, kes on poliitiliselt aktiivsed äh, ja töötavad poliitikutena, vaid ka vägivalla valda, mida ähvardatakse, millega ähvardatakse naisi, kes töötavad näiteks ametiühingutes äh,, noorteklubides ja nii edasi. vägivald sellistel juhtudel on pahatihti poliitiline vägivald, sellepärast et tegemist on teataval määral poliitiliste osalusfoorumitega ja sellepärast olemegi siis rääkinud kõikehõlmavast õigusraamistikust, et äh, tagada ka naistele parem juurdepääs poli-, osalemiseks poliitilises elus, hoides ära selline vägivald, mis, mis seda takistab ja ähm, naiste ähm, äh, naised on äärmiselt äh, oskuslikud kohanejad äh,. Plaza de Mayo äh, välja tulnud naised äh, võitlevad erinevate õiguste eest, ka abordiõigus muuhulgas äh, on üks, üks õigus, mida mis, mis on äh, naiste jaoks oluline, õigus otsustada oma keha üle. Argentiina naistel ei, ei ole endiselt paraku õigust oma keha üle otsustada, me võitleme siis äh, turvalise abordiõiguse eest, mis peaks olema põhiõigus, demokraatlik põhiõigus meie parlamendi istungitel mm, meil toimuvad parlamendi istungid kogu aeg, ka suvel toimusid erakorralised parlamendi istungid. tavaliselt meie parlamendi spiiker tutvustab meile parlamendi aastaprogrammi, avades äh, tööaasta ning äh, ja kui siis tõstatakse see abordi teema, siis sõltuvalt sellest, mis toimub erinevates komisjonides selle eelnõuga, võib loota, et et suvel, suveks on olnud võimalus esindajatega kojas selle üle arutada meil on tõesti äh, head võimalused see protsess eduka lõpuni viia. erinevates Euroopa Liidu riikides toimuvad arutelud naiste õiguste vallas toimuva tagasimineku üle. ning ähm, on tehtud, esitatud ju erinevaid ettepanekuid, millest tuleb rääkida, tuleb rääkida ka parlamendis. ja kui asi puudutab õigust ja võrdsust õiguste vallas ning demokraatia süvendamist, siis mm, ma arvan, et äh, neid teemasid tuleb rääkida ka naiste osalusel erinevatest poliitilistest fraktsioonidest. mida saate teie teha selleks, et meid toetada selles tähtsas töös? kui asi puudutab siis äh, abordi teemalist seaduseelnõud, siis võite aidata meid tehes äh, sellekohaseid avaldusi. võite Äh, võib-olla koostada toetava kirja meile. sellised äh, vahendid on meile kasuks, äh, deklaratsioonid, resolutsiooni ettepanekud võib-olla, kus ähm, teie tunnustate naiste õiguste eest võit-, toimuvat võitlust Argentiinas, kõik need on meile kasuks, kui me rõhutame, kui olulised on need arutelud, see aitab ka näidata, et need arutelud toimuvad igal pool, Ladina-Ameerikas, aga mitte ainult, kogu maailmas. me peame kasutama ära äh, feministliku liikumise võrgustikku. see võrgustik võib anda meile palju jõudu ja, ja toetust ning äh, ma kutsun äh, teid jälgima meie arutelusid meie parlamendis. suur tänu ja Helena Lopos, palun järgmisena suur tänu kõigile. suurem osa on teist endiselt kohal, küll mitte kõik, aga siiski, siiski. meil oli suur rõõm täna siin teiega rääkida teemadest, mis on meie tegevuskavas, siin saalis on palju naisi ja Äh, me rääkisime õigusest otsustada naise keha üle, õigusest äh, poliitikuna töötada ja nii edasi ja nii edasi. Need teemad on tähtsad äh, üle kogu maailma. mõned nädalad tagasi viisime läbi institutsioonide vahelise projekti, koostasime pro-, proje-, protokolli, Sofia juba rääkis selle, me uurisime, kas, milline võiks olla äh, jätkuprotsess, kui keegi teatab füüsilisest või moraalsest äh, ahistamisest, äh, mitte näiteks ainult töökohal, vaid ka sotsiaalmeedias, äh, Whatsappi kaudu või muul moel. me kõik oleme olnud selle tunnistajaks, kannatanud selle all, sattunud ohvriks. meil on ka parlamendiliikmete rühm, kes kohtusid Ladina-Ameerika esindajatega Facebooki ettevõttest. arutasime seda, kuidas võiks Facebook aidata kaasa vihakõne vastasele võitlusele internetis. üks meie naissoost kolleegidest äh, laadis midagi sotsiaalvõrgustikku äh, ja äh, püstitas selle teema, et mida teha siis, kui trollid hakkavad ründama, kui äh, vihakõnepidajad ründavad seoses, ma ei tea, seksuaalse sättumuse välimusega seoses, see on väga ebademokraatlik moodus oma seisukohti avaldada. me rääkisime meetmetest, millega edendada meie demokraatlikke õigusi patriarhi-, patriarhaalne äh, kapitalistlik sotsiaalne dünaamika on selline, et kohe, kui feministlik äh, liikumine pead tõstab, äh, hakatakse seda automaatselt maha suruma. mina olen veendunud, et kõik institutsioonid peavad meeles pidama soolist aspekti, soolise vägivalla võimalust, olgu see füüsiline, seksuaalne või muul moel e, ilmsiks tulev vägivald. ma olen teadlik Euroopa Parlamendi algatustest ja meie püüame ka nende teemadega tegeleda Argentiinas, meil on äh, soovaatluskeskus, aga meie oma esindajate kogus ning püüame paika panna oma suuniseid soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks, äh, lähtudes mitte ainult sellest, kuidas olukord praegu on, vaid uurides tõesti põhjalikult võimalusi olukorda tulevikus parandada me oleme analüüsinud kuue tuhande töötaja juhtumeid, et saaks saada vaadata, milles probleem täpselt seisneb, see on tuleviku seisukohast väga oluline, aga see on valdkond, mille kallal meie õigusloojatena peame, peame tööd tegema, me peame kontrollima, kas meie enda töökohtades need eeskirjad kehtivad, mille oleme ise kehtestanud põlisrahvaste naiste õigused on oluline teema, käisin föderaalfoorumil, mis käsitleb vägivalda. ja äh, seal osalesid ka äh, naisterahvad igalt poolt meie äh, koduriigist ja selle eesmärgiks on aidata sooline võrdõiguslikkus tuua sisse igasugusse meie poliitilisse tegevusse, ka tegevusse, mis puudutab ähm, põlisrahvaste naisi, nemad on ähm, haavatavad mitmes mõttes, nad on peaaegu nähtamatud Argentiina rahvastikus. Äh, teistes äh, Ladina-Ameerika riikides on äh, põlisrahvaste naised paremini organiseerunud, aga aga meil näiteks me mitšid, võtšid, maputšid kannatavad erinevate haavatavustegurite all, mis muudab neid eriti haavatavaks selliste vägivallaliikide poolt, nii et põlisrahvastega tuleb kindlasti tegeleda eraldi. siis kuidas me saaksime meie tööd, kuidas saaks meie tööd toetada parlamentaarsete võrgustike kaudu. ma arvan, et kui te hoiate silma peal, mis toimub Ladina-Ameerikas ja mis toimub Argentiinas, mis toimub Tšiilis, näiteks Ladina-Ameerikas on inimõiguste rikkumine tõsine probleem, demokraatia vastased hoovused mõjutavad meie, meie elu paraku Ladina-Ameerikas, ma ei tea, kas te olete Tšiili kolleegidelt kuulnud, mille pärast nad protesteerivad, nad nõuavad oma inimõiguste kaitset. ma arvan, et üks moodus, kuidas te saate meid aidata, on levitada infot kõige selle kohta kogu maailmas. Eurolat on kindlasti vahend, mida võiks kasutada selleks, et õigus, õigusraamistikku luua kogu Ladina-Ameerikas, meil on tõesti palju ühist, ühine ajalugu ja nii edasi. ja ma arvan, et ähm, seda ühisosa võiks äh, rohkem nähtavale tuua. Äh, transsoolised äh, naised ei pruugi teada oma õigusi ja ma arvan, et me tervitaksime äh, näiteks äh, erinevate kogemuste vahetamist. olen nõus ka eelkõnelejatega, kes äh, rääkisid sellest, kui olulised on võrgustikud. naised peavad moodustama võrgustikke. sellepärast, et me teame, et me peame vastu pidama, ellu jääma erinevates kontekstides, meid on õpetatud alati valvel olema sellepärast et me peame täitma erinevaid rolle, mida me ei pruugigi tahta täita. peame näiteks oma naabreid jälgima igal ajahetkel. ma siin äh, ei näita näpuga ühelegi meessoost kolleegile. loomulikult ma olen valmis oma meeskolleege kaitsma, aga aga mikro macho liikumine, liikumine meie ühiskonnas, ühiskonna struktuurides tuleb kaotada. me oleme näinud, kuidas asjad on Äh, me oleme näinud samasuguseid mačorünnakuid muinasjuttudest, aga meid ei ole vaja päästa rüütlite poolt, me ei ole sellised printsessid, me oskame ennast äh, ise päästa. suur tänu, et võtsite meid täna siin vastu, meil on suur rõõm olla täna teiega siin meie Euroopa õdedega ning loodan, et äh, me suudame teie ühiskonnamudelit matkida tulevikus. suur tänu ka selle meie poolt selle äärmiselt äh, südamliku lõppsõna eest. ma tean, et teil on mitmeid kohtumisi, kasutate oma aega tõhusalt Euroopa Parlamendis, nii et aitäh teile mõttevahetuse eest meie komisjoniga. ootame pikisilmi võimalust teha teiega koostööd erinevate teemavaldkondade äh, küsimuses erinevates foo-, erinevatel foorumitel, Eurolatis ja ka kahepoolselt suur tänu kõigile ning soovin teile ilusat õhtut. kohtume järgmine kord. This I finish of course also our ja sellega lõpetan ka meie tänase komisjoni koosoleku, aitäh!